Colleagues, good afternoon and can I... nüüd kolleegid, tere pärastlõunat. lubage mul alustada meie kohtumisega. ja kõigepealt ma tahaksin tervitada meie kolleege ITRE komisjonist esimeest äh, härra Sartorit äh, ja tervitan nii ka ühtlasi Transpordikomisjoni kolleege, tegemist on siis ühtse kohtumisega, räägime Euroopa ühendamise rahastamisvahendist. enne kui annan ähm, sõna üle, tahaksin tänada teid, äh, proua esinaine ja teie sekretäriaati selle tiheda koostöö eest mida me oleme selle konkreetse teema puhul teinud, sest et IPRE, transport ja turismikomisjon peaksid äh, sellega kõik üheskoos tegelema, ma olen väga tänulik selle toetuse eest, mida teie ja teie kolleegid on äh, meile osutanud. kallid kolleegid, selle konkreetse kohtumise jaoks on meil ka eraldi päevakord nii et ma järgin seda. tuletan teile meelde, aga et äh, kodukorra artikkel viiskümmend üks on äh, selleks aluseks, äh, mille põhjal me koostööd teeme, selles me leppisime omavahel kokku ning meie raportöör ja teie raportöörid teevad siis koostööd ja esitavad parlamendi nimel ühe raporti kolleegidele kaalumiseks üldiselt äh, sellised kohtumised, neid äh, ähm, juhivad äh, mõlemad esimehed ja seekord, kuivõrd Transpordikomisjon on võõrustajakomisjon, juhib, juhime meie seda kohtumist, järgmine, järgmisel kohtumisel on võõrustajaks ITRE komisjon ja proua Sartori on esimeheks, nii et kõikidel ähm, kolleegidel ükskõik millisest komisjonist on võimalik siis sõna võtta ilma igasuguse diskriminatsioonita. aga nüüd äh, annaksin sõna siis üle proua Sartorile äh, avasõnadeks ja siis raportöörid, aga proua Sartori kõigepealt. suur tänu, härra esimees, äh, tere tulemast kõigile kõikide komisjonide esindajatele. tegemist on esimese korraga, kus tööstuskomisjon on kaasatud sellesse menetlusse. ja seega on tegemist meie jaoks äh, mõneti eksperimendiga. selle ettepaneku tähtsus, Euroopa ühendamise rahastamisvahend, ähm, väärib seda, et me peame taolisi ühiskohtumisi ning tänu meie töö tulemusele arvame me, et äh, ettekavatsetud äh, vahendid äh, on piisavad selleks, et meie strateegilist, meie strateegilisi eesmärke täita ja transpordi- ja energiavõrkude osas Euroopa ühendada. me oleme viimastel kuudel äh, väga äh, jõudsalt edasi läinud äh, oma töös ja loodetavasti see tempo püsib. suur tänu, ütleb äh, esimees Simson. ma olen veendunud, proua Sartori, et see nii läheb. esimesena annaksin sõna Jüran Fermile eelarvekomisjonist, sellepärast et eks me kõik sõltume nendest rahainimestest ja pärast seda saavad siis sõna proua Valean ITRE raportöörina, siis Dominic Riquet ja siis proua Ayala Sender, aga Jüran, selleks, et äh, meile piirid kohe selgelt alguses kätte anda, alustan sinust. suur tänu! võin teha suhteliselt lühidalt, sest et ega mul väga palju ei ole selle asja kohta öelda, ma olen küll eelarvekomisjonis äh, infrastruktuuri alal raportöör ähm,, oleme me alustanud oma arutelusid äh, just nimelt selle rahastamisvahendi osas äh, projekti võlakirjade kontekstis ja praegu on pilootfaas käima läinud, äh, kuid loomulikult on tulemas laiemad arutelud rahastamisvahendi osas. see on väga oluline osa kogu laiemast paketist mida ma tahaksin veel rõhutada, on see, et äh, me praegu üritame ühtlustada eelarve läbirääkimise finantsraamistiku alaste läbirääkimistega. me oleme parlamendis loonud ka vastava kontaktgrupi, seda veab äh, Martin Schulz, äh, koja president ning selles osalevad kõik koordinaatorid eelarvekomisjonist ja meie mitmesaastase finantsraamistiku alane läbirääkimiste grupp, kuid me oleme otsustanud, et kui see osutub vajalikuks, kaasame ka erikomisjonide esindajad. tänase kontaktgrupp muuseas istus koos ja me üritame praegu välja selgitada, kuidas koordineerida erikomisjonide roll. tegemist on üle kuuekümne õigusliku instrumendiga, mis on praegu arutelul parlamendi ja nõukogu vahel ja me peame kuidagi välja selgitama oma siis äh, positsioonid äh, selle finantsraamistiku osas. ja kontaktgrupp on täna pannud ette, et nii palju kui võimalik, peaks parlamendis äh, detailselt tegelema selle teemaga ka komisjonide tasandil, kuid me ei taha minna täiskogu enne, kui on teada nõukogu seisukohad tänaseks on teada, et äh, nõukogu kavatseb esitada niinimetatud läbirääkimiste paketi äh, juunikuu lõpus, kui tuleb kokku tippkohtumine, kus nad tahavad siis välja tuua terve rea ühisseisukohti liikmesriikide ja nõukogu poolt, peaasjalikult kõikides küsimustes, nii et me täpselt ei tea, kui kaugele nad on valmis minema, kui suurtesse detailidesse või väikestesse detailidesse laskuvad või jääb asi põhimõtte tasandile. ja pärast suve siis lähevad need läbirääkimised tegelikult äh, käima. aga kui äh, kui kõik sujub hästi ja ma vahemärkusena ütlen, et tegelikult on läbirääkimistel praegu väga raske äh, finantsraamistiku osas, terve rida äh, liikmesriike ja väga olulisi liikmesriike on otsustanud, et nende eesmärk on äh, saja miljardi ulatuses järgmise seitsmeaastase eelarveperioodi jooksul kärpida tervet finantsraamistikku ja loomulikult see on seitse protsenti ja loomulikult, äh, kui sellised positsioonid jäävad nõukogus, siis äh, on meie ees küll väga suured raskused üldse mingisuguste poliitikate elluviimiseks, kui iganes hästi need poliitikad siis ka põhjendatud ei oleks. see on siis põhimõtteliselt see, kuidas meie läheme nendele läbirääkimistele, selles olukorras on aga väga oluline, et me jõuaksime kokkuleppele peamiste prioriteetide osas üks asi, mida me nendel läbirääkimisel eh, rõhutame eriti, on see, et meil on vaja investeeringute eelarvet, et meil oleks vahendeid, millega investeerida tulevasse majanduskasvu, see on üks peamistest argumentidest, mida me kasutame oma eelarve ja finantsraamistiku kaitsmiseks ja seesama eh, Euroopa ühendamise rahastamisvahend on üks kõige paremaid viise selleks. Eh, nii palju siis minu poolt, muidu ku-, olen hea meelega siin pigem kuulaja rollis. suur tänu, härra Ferm. ma annaksin nüüd sõna proua Valeanile, kes on ITRE komisjonis raportöör, palun. Yes, sir, thank you, chair, thank you for aitäh, et mulle andsite sõna. mul on väga hea meel, mul on väga hea meel äh, esineda teie ees sellel esimesel ühisel koosolekul sooviksin tänada äh, proua Jalat äh, ja Rikeet äh, äh, selle koostöö eest, mis meil juba olnud on äh,. tegemist on väga suure organisatsioonilise väljakutsega, aga samas pakub see väga äh, häid võimalusi koostööks. Euroopa ühendamise rahastamisvahend on uus vahend ja sellepärast tasuks sellest rääkida kolleegidele selleks, et äratada arutelu. viiskümmend miljardit eurot investeeringuid on mõeldud Euroopa transpordi ja digitaalvõrkude uuendamiseks. kolmkümmend üks koma seitse on mõeldud transpordi infrastruktuurile, soovitakse pudelikaelad likvideerida ja eh, täita augud sinna alla kuulub ka kümme miljardit ähm, üleminekuriikidesse ja kakskümmend üks läheb äh, siis igale poole mujale. energiasektorile üheksa miljardit. idee on täita Euroopa kakskümmend kakskümmend energia ja kliimaeesmärgid. telekommunikatsioonisektor äh, äh, võib ähm, siis edasi töötada teadmisega, et nad saavad üheksa koma kaks miljardit. ja siis eh, eh, CF-i eh, projekti osa saab ka oma rahasüsti. lugupeetud kolleegid, uus Euroopa rühendamise rahanda, rahastamisvahend, seda tuleb näha uue eelarveraamistiku ehm, raames. see uus finantseerimisarhitektuur, mida komisjon on ette pannud ning mis on seotud kakskümmend kakskümmend strateegiaga, see tähendab paradigma nihet. idee on mitte ainult kindlustada kindlat eelarvet, aga hoolitseda ka selle eest, et tekitada sünergiat ja konkurentsivõimelist arengut. sünergia on olnud Euroopa projekti tuum, see on see, mis on andnud Euroopa lisaväärtust. igal pool, kus vähegi võimalik, me peaksime kasutusele võtma sektoriülesed poliitikad ning see on esimene samm nimetatud suunas, aga samas on meil ka finantsprobleeme ähm,. raha napib äh, ja vaid pisut on õnnestunud seda probleemi leevendada seniste meetmetega, aga põhilised tasakaalutused on jäänud siiski veel likvideerimata ja sellepärast nüüd rohkem kui kunagi varem peab Euroopa looma konkurentsivõime ja nutika arengu keskkonna selleks, et ähm, tekiks vundament edasiseks tööks. Euroopa infrastruktuur praegusel ajal on ähm, täiesti ajast mahajäämise äärel. turu killustatus, taasnatsionaliseerimise poliitikad energias, transpordis ja telekommunikatsioonis on tõelised ohud, äh, kui praegune äh, seis jätkub. see on nii-öelda nõiaring. ja taolises olukorras on rahastamisvahend, ühendamise raha, rahastamisvahend uus lähenemine. finantsvajadused selleks, et saaks täidetud kakskümmend kakskümmend eesmärk, see on üks triljonit energia, viissada miljardit transpordile, kakssada eh, seitsekümmend eh, miljardit IKT-le. Need on tohutud summad aga me ei saa lihtsalt äh, maksumaksja raha valada nii-öelda nendesse äh, hiidprojektidesse. meil on vaja muuta Euroopa turg ka atraktiivseks maailma investoritele. ma arvan, et selleks, et äh, saavutaksime jätkusuutlikkuse ja tõelise siseturu, peame me keskenduma läbipaistvatele protseduuridele ja ei ja prioriteetidele, mis annavad just nimelt selle keskkonna, mida erainvestorid soovivad. institutsionaalsed investorid, näit-, kelle käes on näiteks pensionifondide haldamine, neil on rahad, mida nad on valmis ka investeerima, aga seda vaid sellisel tingimusel, kui me lõpetame eh, era- ja riigi eh, finantseerimise ebaõiglase konkureerimise siin on räägitud, et see ühendamise rahastamisvahend määrab selle, kui palju Euroopa Liit investeerib infrastruktuuri. siin on pigem juttu öö, ähm, prioriteetide paikapanemisest, sooviksin ma kohe seda väärarvamust kummutada. see vahend peaks Euroopa Liidus tegema tõeliselt funktsioneeriva öö, siseturu, mis edendab konkurentsi ja on hea kasvu alus. ja sooviksin väga selgelt maha öelda, et praegu ma olen väga lootusrikas küll, aga ega ma ei ole nõus seda kõike ostma ilma kriitilise meeleta, ma arvan, et me peame väga ettevaatlikult olema meelestatud selle vahendi suhtes, ma arvan, et me peame kindlustama seda, et me negatiivselt turgu ei sekku, et me ei moonuta turgu, mis investoreid võiks Äh, eemale tõrjuda. kõike tuleb hinnata selgete kriteeriumide alusel, äh, arvestades neid murepunkte. arvestades seda, selle vahenda-, revolutsioonilisust, mõistan ma, et komisjon tõesti ei soovi väga selgelt määratleda, kuidas seda raha kuju-, kulutatakse. aga turud reeglina reageerivad negatiivselt, kui nad kuulevad vaid segaseid avaldusi sellepärast ma arvan, et me peame konsulteerima tõeliste nii-öelda turusubjektidega, selleks, et rahastamisfond tõesti saaks öö, ähm, viia vast-, saaks öö, ähm, muutuda vastavaks turgude vajadustele. finantseerimise puhul ei saa piirduda vaid nii-öelda tagantjärgi arveldustega, sest sellisel juhul see oleks ebaatraktiivne öö, ähm, allik-, äh, koht, kuhu investorid ei sooviks investeerida. kui me ei kindlusta eh, head ehm, kommunikatsiooni lihtsustamist ja usaldusväärsust, siis ei pruugi see muutuda investoritele atraktiivseks üldse. see tähendab seda, et selle vahendi jaoks on vaja väga häid poliitilisi ja tehnilisi oskusi. ma ootan nüüd väga head koostööd teiste raportööride, arvukate variraportööride ja kolleegidega kõikidest kolleeg-, komisjonidest, eh, eelarve, ITRE, transport eh, ja nii edasi. nii et suur aitäh juba ette! suur aitäh! ja nüüd transpordi raportöörid, kõigepealt eh, proua Rikee ma kindlasti loen nimekirja äh, või loen ette. Maiko, ausalt öeldes sinu nime ma panin juba kirja, sellepärast et ma tean, et sa alati, mis iganes teemaga on, sa niikuinii tahad rääkida. proua Reke nüüd, transpordikomisjon ähm, äh, suur tänu, härra esimees ja ma tahaksin tänada ITRE komisjoni raportööri proua Valeani. mul on ausalt öeldes seekord olnud eriti meeldiv teha koostööd äh, teiste raportööridega, mõlemad on nimelt naisterahvad ja asjad on äh, sujunud väga hästi, äh, vaatamata sellele, et asi on suhteliselt keeruline kõigepealt ma tahaksin tervitada ka komisjoni ettepanekut, mis on suhteliselt julge äh, ja ambitsioonikas. praeguses seisus, seisus ma tahaksin äh, rõhutada selle äh, rahastu puhul, äh, instrumendi puhul kolme peamist lähenemisviisi ja nelja suuremat probleemi, mis parlamendi ees seisavad. kõigepealt see kolmetina lähenemine. kõigepealt tsentraliseeritakse, siis lihtsustatakse ja antakse tehnilist abi tsentraliseerimine, see ei puuduta mitte ainult võrkude tsentraliseerimist, vaid äh, räägib äh, ka äh, loomulikult erinevaid, erinevatest koridoridest, seesama naftast võrgustikuni mõte, petrol to network ja nii edasi teiseks tegemist siis lihtsustamisega, nimelt äh, ühtlustatakse selle instrumendi eesmärgid strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega, see teatab, see tagab teatava paindlikkuse rahastamise puhul ja näeb ette ühtsed äh, rahastamisvahendid. siin on selgelt välja toodud, et transpordi, energia ja telekommunikatsioonisektori vahel on võimalikud väga olulised sünergiad Äh, kõik need sektorid võivad äh, olla silmitsi samasuguste probleemidega ja kui nendega lahe, kui need lahendada ühiselt, siis on ka tulemused võib-olla kiiremad. ja kolmas äh, hoob, millest ma siis rääkisin, on tehniline abi, siin on Euroopa Liidul just nimelt kõige rohkem kogemust, seda on loomulikult vaja Euroopa ühendamise rahastu vahel, sellepärast et meetodid on keerulised, uued, näiteks need projekti võlakirjadki, täiesti uus asi, abi on äh, vaja selleks, et äh, õigesti neid vahendeid kasutada ja loomulikult äh, on vaja ka selliseid, sellist toetust nagu ka inseneritoet-, teadmised ja nii edasi, nii et väga spetsiifilised valdkonnad, kus kõigis Euroopa Liit pakub siis tehnilist abi see peaks äh, kindlasti suurendama kogu selles äh, valdkonnas tõhusust, sellepärast et võtab kokku need erinevad teemad ja loob siis need sünergiad, mis on võimalikud ja mis on vajalikud. ja nüüd need probleemid, äh, ma rääkisin, et neid on neli, mis meie ees seisavad. esimene küsimus muidugi on äh, raha äh, kui me suuniste osas jõudsime suhteliselt kiiresti kokkuleppele, siis äh, kui rahast hakatakse rääkima, siis on äh, tõrvatilku meepütis palju, nagu ikka. nagu Jüran Färm äh, ka täiesti õigesti ütles, äh, see Euroopa ühendamise rahastamisvahend on tegelikult ainult üks pakett suuremast finantsraamistikust ja see on mitmeaastase finantsraamistiku alaste aruteludega otseselt seotud Jüran Ferm ütles, et äh, praegu äh, ei peaks rääkima arvudest äh, selle ja ei tohiks väga palju ka, kui need arvud välja öeldakse, hakata neid arve lahti võtma, sellepärast et kui hakata ühest otsast lahti võtma, võib kogu ülejäänud asi ka kokku variseda ähm, aga loomulikult on need arvud kõige raskem küsimus on ka teisi äh, rahalisi või eelarveprobleeme, mitte ainult nende absoluutarvudega, vaid äh, lihtsalt fondide erinevustega, ma mõtlen siin ühtekuuluvusfondile, kus äh, näiteks regionaalne hoob on väga tugevalt esil ja, ja lähenemisriikides väga oluline. nüüd teine probleem on rakendamine me nimelt taoliste mehhanismide puhul öö, äh, oleme nõudnud seda, et öö, ähm, jagatakse vahendid projektide vahel, äh, rahastamisallikate vahel ja, ja fondide vahel ja tegelikult segatakse niimoodi ool-, öelda, eeldades, et öö, äh, summa, mis kokku saadakse, on suurem öö, ehk teisisõnu, tuleb siis omavahel kuidagi sobistada transpordi, äh, näiteks koridoridesse minevad vahendid, uued projektid, siis äh, äh, tuleb toet-, äh, toetuste instrument äh, uute innovaatiliste rahastamisvahenditega suheda, lisaks sellele veel siis need äh, projekti võlakirjad ja, ja kaasfinantseerimine ja nii edasi äh, see on suhteliselt raske seda hallata, rahastamise allikad, ühtekuuluvusfondi vahendist tulevad vahendid, see, mida võivad anda liikmesriigid, mida võivad anda sellised finantsinstitutsioonid nagu investeerimispank ja erapangad, tuleb välja selgitada siis kõige elujõulisemad projektid ja leida mingisugune tasakaal era- ja avaliku sektori vahendite eh, tasakaalu eh, vahel ehk siis äh, raskus on selles, et kõigepealt tuleb valida projekt, siis rahastamisvahend ja otsustada, kust need vahendid peaksid tulema. selline süsteem äh, on meie ettepanek ja peaks kujunema välja siis taoline hübriid kolmas asi on äh, haldamine, loomulikult kõigepealt hallatakse neid asju ühenduse tasandilt, komisjoni pädevuste jagamine läbi ja, ja komisjoni täitevorganite äh, pädevus, milline on komitee menetluse roll ja loomulikult kõige tähtsam küsimus meie jaoks, kuidas parlament ja nõukogu äh, hoitakse kursis arengutega ja milline on meie kontrollivõimalus. nii et äh, liikmesriikide tasandil on äh, haldamisküsimustes välja vaja selgitada see, milline on liikmesriikide roll ähm, näiteks ühtekuuluvusfondide puhul, milline on äh, võimalus projektidest rääkida regionaalsel tasandil, äh, tegemist on ju Euroopa struktuuriprogrammidega. ja nüüd koridoride puhul me ei peaks äh, keskenduma ainult geograafilise valikule, sellega ma piirduksin praegu, härra esimees, ütleksin, et meie ees seisev probleem on muidugi kõigepealt see, et nõukogus oma seisukohad maksma panna Äh, ja välja selgitada, kuidas kogu see asi äh, hakkab lõpuks toimuma, milline on eraliku avaliku sektori vahe, milline on komisjoni roll, täitevorganite roll ja nii edasi. tegemist on äh, meie kõige kaunima kasvuprogrammiga seni töökohtade loomiseks, konkurentsivõime tagamiseks ja minu meelest see on ära teeninud meie tõsise äh, Äh, tõsised arutelud. suur tänu, proua Ayala Sender. Äh, kõnesoovijaid on palju, nii et kolleegid, äh, arvestage sellega, proua Ayala Sender. suur tänu. ma tahaksin tervitada kõiki ITRE komisjoni liikmeid ka, sest ma usun, et tegemist on väga hea lähtepunktiga selles osas, kuidas me tööd siin teeme, sest äh, meil on tegemist siin seadusloomelise tekstiga, mis äh, aitab äh, kaasa sünergia loomisele nende kolme olulise telje vahel. me vaatame seda terviklikku raamistikku. see on osa meie otsusest ka, mis puudutab ajakava ning praegune otsus äh, toimub, äh, praegust otsust langetatakse meil majanduskriisi tingimustes, meil on äh, siis üleilmsed väljakutsed, meie kodanikud on esitanud meile nõudmisi, Ühendkuningriigid mängivad, Ameerika Ühendriigid mängivad oma rolli, Hiina ka, ning samas me peame ka finantsdistsipliinist kinni pidama tegemist on olulise väljakutsega, mis on omakorda seotud Euroopa ühendamise rahastuga, mille näol on meil tegemist kasvu toetava instrumendiga. me peame siin kindlasti suurendama oma nähtavust ning teiseks, nagu härra Färm ütles, et me peaksime arvesse võtma ka finantsperspektiivi. ma usun, et nõukogu ja parlamendi vahel tuleb siin selles suhtes tõsisem arutelu ei ole ainult eelarvekomisjon, vaid ka nõukogu, kes esitab äh, meile omapoolseid nõudmisi ja komis-, komisjon ka, kes ütleb, et nad ei taha arvnäitajaid ja selles suhtes on neil õigus ka, kuid probleem, mis meil on Euroopa ühendamise rahastuga, on see, et ajalooliselt me teame, et meil ei ole olnud selle jaoks piisavalt vahendeid me ei ole saanud kitsaskohtadele keskenduda, kus me saaksime luua Euroopas lisandväärtust. põhimõte Euroopa ühendamise rahastu taga on see, et meil ei ole olnud piisavalt vahendeid varasematel aegadel, meil ei ole ka sellekohaseid arvnäitajaid, kui põhimõte ongi selles, et meil on olemas vahendid, on olemas raha selleks, et me saaksime sellest patiseisust välja, mis äh, on, mis põhineb eelmise finantsperspektiivi otsusel, sest seal me vaatasime energiasektorit, telekommunikatsiooni, transporti ja äh, taristukulutusi vähendati päris palju, nii et kui me tahame luua sünergiat, siis me peame oma suutlikkust arendama, me saaksime jõuda äh, sellisel viisil dialoogini selle kolme telje vahel, kus on meil siis energia, telekommunikatsioon ja transport. me oleme alati seda transpordikomisjonis muidugi meeles pidanud, me oleme alati olnud huvitatud ta taastuvatest energiaallikatest, samuti ka püüdes vastata uutele nõudmistele selles valdkonnas. transpordipoliitika uuendamine on meie jaoks olnud alati oluline teema, kuid ma ei saa siin palju, väga palju lisada sellele, mida kolleegid on juba öelnud kuid väljakutseks on see, et me tahame luua maksimaalset Euroopa lisandväärtust. ma usun, et äh, nõukogu on teinud meile teene, sest äh, vaadates neid valdkondi, kuhu me tahaksime äh, keskenduda, haldussuutlikkuse tugevdamine, lisandväärtuse suurendamine, siis nõukogu kiirustab meid kogu aeg tagant, millest ma küll aru ei saa Äh, erinevad äh, kolm eesistujat on nüüd suhtunud erineva lähenemisega antud teemasse, kuid ma täpselt ei saa aru, miks meie ressursid võetakse ära ja meile jääb siia valitsuste, äh, valitsusülene vahend ainult kätte, nii et mida me peaksime siin tegema, on see, et me tugevdame haldussuutlikkust Euroopas, see on üks võtmeküsimustest tahame tagada ka seda, et TEN-fondide ja ühtekuuluvusfondide vaheline äh, koostöö toimib hästi. me eeldame ka nende rahastute head rakendamist. kui me räägime koridorist, siis ei ole ainult halduse küsimus, vaid see on ka finantseerimise küsimus. ning selles, selle osa me peaksime väga selgelt välja ütlema, hoolimata sellest, kas see on nüüd ole-, kas see on ka osa põhivõrgust. see on ka rahastu finantseerimise äh, instrument ning meil on ka agentuuriga tegemist, mille eesmärgiks on vaadata, kas me suudame kõige, tõepoolest seda kõike rakendada. suur tänu, proua Jalasende, kas ma võiksin teile anda kõigepealt oma äh, esinejate nimekirja ja kui keegi tahab äh, sõna võtta, siis palun tõstke käsi. järgmised kõnelejad. Mr Pirillo, Mr Tobacco, Mr Kramer, Zeal, Mr Vidal, Mr Alcadrave, Mr Gross, Mr Koumoutsakos, Mr Bradbourne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 võib-olla oleks lihtsam, kui võtaksime need inimesed ette, kes sõna võtta ei taha, oleks lühem nimekiri. niisiis uuesti siis see nimekiri, siis ma äh, nimekirja sulgen, sest muidu meil on kõigil kolmkümmend sekundit. Baka, Kramer, Zila, Vidal, Alcadrawi, Grosh, Kumutsakos, Bradbourne, Tikau, Senelova, Bilbao, Marinescu. Everybody happy? Going, going go. kas kõik on rahul, nimekiri on nüüd suletud. That's 14 speakers times 3 minutes. nii et äh, me peaksime ilmselt jaotama aja teie peale ära, kolmkümmend minut-, kolm minutit mina pihta ja nagu te teate, siis äh, vein haamriga, kui te ajast üle lähete. Bene, dovrebbe essere un pochino più äh, disponibile con me, visto che sono relatore ombra della CE suur tänu, ehk te võiksite olla minu suhtes märksa heldem, arvestades sellega, et mina olen variraportöör ja mul on siin ka olulisi asju hinge peal. nii et Euroopa ühendamine, kasv, investeeringud, tööhõive me siin loome terveid hulki ühenduslülisid, aga praktikas ma ei saa aru, kuidas me saame seda tõepoolest äh, ellu viia. ma nüüd äh, paneksin kõik selle nelja punkti kokku. kõigepealt eelarves kinnipidamine, mis komisjon meil on välja pakkunud, nagu siis äh, esimene kõneleja raportöör ütles et, et kümme protsenti on nüüd maha võetud. teine suhtudes asjasse pragmaatiliselt, siis me oleme püüdnud kõige paremat kombinatsiooni siin saavutada, et me oleme er siia kaasanud erinevaid komisjoni selleks, et äh, siis kümne miljardi äh, euroga hakkama saada me püüame sellega siis oma töös arvestada. me peame siin välja pakkuma sobivaid stiimuleid stiimulid peaksid olema siis nende inimeste jaoks, äh, kes äh, püüavad kõiki neid võrgustikke luua, see stiimulide olemasolu on väga oluline. me vajame uuenduslikke fonde, seda me täna hommikul ka komisjonis juba arutasime. tundub, et me tahame äh, väga haiget inimest äh, ühe tabletiga ära ravida, sellepärast et meil vahendeid on väga vähe, kuid me püüame nendega tagada investeeringuid selleks, et projekte saaks edukalt ellu viia. ma tahaks kuulata, mis on minu kolleegide arvamus, kas nad leiavad, tegemist on õige lähenemisega, sest äh, meil on, äh, veeretame siin näpu vahel viimast münti juba, kus ma leian, et nendest äh, vahenditest ei piisa investeeringuteks ja ilmselt paljud teist oleks nõus. me ei saa rääkida eravahenditest, äh, riiklikest vahenditest, me vaatame erinevaid äh, eelarveridu ja me peaksime ilmselt minema oma tegevust märksa kaugemale me peaksime toetama kolleege, komisjon on rääkinud projekti võlakirjadest, nendel on erinevaid nimetusi, mina nimetan neid kõiki võlakirjadeks ja me peaksime selle kõik siis välja pakkuma selleks, et inimesed saaksid tõepoolest otseselt äh, osaleda äh, taristutööde ehitamisel, hoolimata sellest, millise transpordiliigiga on tegemist. nii et meil on tegemist terve suure hulga äh, rahaga, kas me tahame teha kvaliteetset hüpet edasi, ma usun, et tegemist on õige ajahetke, millal seda teha või kas me tahaksime jääda lihtsalt Euroopa ühendamise rahastu juurde selleni, mida, mida, mis me võib-olla saame järgmise eelarvega, mida ilmselt on vähem kui see, mis meil praegu on. tegemist on küsimusega, mille puhul ma tahaksin saada kellegi käest ka vastust kas meil oleks siis praegusel hetkel need võimalused olemas, kas neil need võimalused ei saagi kunagi olemas olema, kas me nüüd äh, vaatan, vaatame seda, mida me äh, lepingu kohaselt peame tegema. ma usun, et kasvu osa sellest on ikkagi väga oluline, sel-, ilma selleta me toime ei tule ja me ei saa luua eelarveliste vahendite abil ainult kasvu. härra Kantšan, saite natuke lisaaega, härra Pirillo? suur tänu nii et transport, energia, me tahame, et kõik asjad oleksid kaasaegsed ja tõhusad, kommunikatsioon sinna veel juurde, me tahame saada tõelist siseturgu. kuid selleks, et seda saavutada, me peaksime selle äh, ka selles osas järgi mõtlema, milline on see strateegia taristu osas. liiga palju on jäädud liikmesriikide hooleks, kes kõik hoolitsevad oma huvidest. me oleme teinud igasuguseid asju, kuid meil ei ole olnud Euroopa seadusandlikku raamistikku selleks, et seda kõike äh, koosmõjus näha liikmesriigid on siiamaani seda tööd ise teinud, mõnikord on olnud sellest ka kõigile kasu, kuid ma tahaksin näha jätkasuutlikku pikaajalist kasvu äh, strateegiad, kui me oleme nüüd leidnud õiged meetodid, mille abil me saame luua head ühendused Euroopas, siis äh, komisjon äh, püüab olulist muudatust ellu viia, identifitseerides olulised valdkonnad, kus meil on äh, head võimalused sünergia saavutamiseks. me teame, et me tahame näha energiaturu integreerimist, mis vähendaks süsinikuheiteid. me tahame selliseid süsteeme ja võrgustikke, mille abil me saaksime kasutada ära kõige paremini taastuvaid energiaallikaid ning tagada turvalist energiatootmist. on esitatud kahtlusi finantseerimisküsimuste osas ähm, neljandal eelmisel aastal võeti vastu otsus, kus öeldi, et äh, põhilised vahendid tulevad äh, turult, kuid ei öelda, ei ole öeldud, millal, et kuni aastani kaks tuhat kakskümmend äh, me peaksime lootma investeeringute peale, kuid kokku tegemist on ainult summaga, mis on natuke üle üheksa miljardi euro, mis on mõeldud energiasektorile. kuid me oleme arvestanud, et äh, terve sektori peale läheb vaja kakssada, kakssada miljardit eurot. ilmselt me peame selle eelnõu uuesti üle vaatama mida me peame tegema, on see, et me peame looma innovatiivseid finantseerimisinstrumente sarnaselt äh, projekti võlakirjadega, mis annavad meile äh, piisava finantsvõimenduse selleks, et äh, seda vahet tasa teha. me ei tohiks ka kulutusi üle hinnata, mis võib põhjustada probleeme mõningate taristutööde jaoks. me peaksime hindama erinevaid finantseerimisvõimalusi, tõukefondid näiteks mida saaks kasutada jaotusvõrkude arendamiseks. antud ettepaneku puhul me ilmselt muretseme rohkem ülemineku pärast, aga me peaksime vaatama seda kõike pikemas perspektiivis. meil on ka eh, eraldised ära toodud erinevate moodulite jaoks, kaasa arvatud energia. komisjon ei ole veel täpselt selgitanud, kuidas eh, vahendid abikõlbulike projektide vahel jaguneva, jagunevad, kui vaatame eriti naftat ja gaasi. suur tänu ja härra Tabaka, palun. Dank u, voorzitter. Um, ik ben eigenlijk enorm blij dat we vandaag onze eer... Suur tänu mul on väga hea meel, et täna toimub esimene armuste vahetus ühiskoosoleku raamis. ma usun, et parlamendi jaoks on oluline see, et me lahendame seda küsimust koos ja me peaksime väljendama arvamust väga selgelt, kui me peame edasi rääkima nõukoguga. meil on selgelt seda paketti vaja, me vajame Euroopas rohkem investeeringuid nii IKT-s, energiataristus, transpordivõrgustikus ning äh, me kindlasti vajame toetust, me vajame finantsvahendeid. esimene arvamuste vahetus eelarve osas on toimunud ning nagu teised kõnelejad on ka öelnud, me peaksime jõudma mõistliku lahenduseni, et me Euroopas oleks olemas piisavalt head eelarvelised vahendid, mis aitaks olulistel investeeringutel äh, Äh, toimuda. ma usun, et äh, parlamendis me peame ütlema selle väga selgelt välja, et äh, ressursside puhul on vaja meil saavutada ka sobiv finantsvõimendus, nagu proua Valean ütles, et me peaksime ka erainvestoritele pakkuma stabiilsust. praegusel hetkel on tegemist selle ettepaneku osas vägagi suure eu-, era-, ebakindlusega, me peaksime vältima äh, seda, et me peletame eemale erainvesteeringud. investeerimisnõuete kriteeriumitel peab vastama, kriteeriumid peavad olema piisavalt karmid, kuid me ei tohiks seda äh, muuta võimatuks erainvestorite jaoks projektid äh, peavad olema äh, rakendatavad ning me peaksime hindama ka seda, kuidas erinevaid projekti osi saab rakendada. transpordi puhul on asi väga selge, et milline on see suund, kuidas me saaksime edasi liikuda. mina oleksin selle poolt, et me äh, määratleksime assigneeringuks kümme miljonit äh, eurot äh, kümme miljardit eurot ühtekuuluvusfondist. tegemist on transpordisektorit äh, väga suurel huul, väga suuresti mõjutava asjaga ja me näeme ka seda, et suur hulk vahenditest peaks minema raudtee arenguks, samuti ka maanteede arendu-, maanteede arend-, arenguks, kuid äh, hinnates uute ettevõtete osalust, äh, siis äh, maanteevõrgustik on oluline meil on oluline saada erinevate komisjonide selge arvamus, kui me saame seda koostöös teha, siis meil läheb kindlasti paremini meie aruteludes komisjoni ja nõukogu ja me toetame teid. suur tänu. kolm minutit siis Indre var, variraportöörile. Uh, aitäh. minu meelest täna on Äh, väga suur päev, sellepärast et meil on me-, äh, võimalus kohtuda transpordi, äh, siis ITRE kom-, transpordikomisjoni liikmetega ja teha tööd selle tähtsa küsimusega. kõige tähtsam küsimus minu meelest on juurdepääs kapitalile, seda on mitmed kolleegid juba rõhutanud, ehk küsimus on, mida me võiksime teha ja kuidas me võiksime Euroopa Liidu eelarvet kõige paremini ära kasutada selleks, et ähm, äh, leevendada seda stressi kapitaliturgudel. isegi kui on tegemist väga hea projektiga äh, ja lähed sellega panka, siis sellele vaadata nii-öelda üldise fooni, sellele vaadatakse üldise fooni taustal, mõeldes selle peale, mis juhtub Kreekas, Hispaanias ja nii edasi, nii et see on asi, mille, mida me peame arutama, juurdepääs kapitalile. ja Maiklist saan ma ka niimoodi aru, et eh, transpordi puhul on traditsiooniks ehk grantide põhine. teistes sektorites on pisut teistsugune lähenemine, kui palju meil neid grante energiasektorile vaja on, ma ei ole absoluutselt kindel, ma arvan, et kõige põhilisem on siiski just nimelt see juurdepääs kapitalile. kui nüüd transpordis on see tava erinev, siis võib-olla on meil vaja mingisuguseid üldisi reegleid, näiteks liikmesriikide eelarvete plaanid, vastavad õigusaktid ja nii edasi. aga siis transpordi, energia ja lairiba osas üksikasjad võivad erineda ma tean, et nõukogus on väga suured vaidlused praegu nendes küsimustes, ühed liikmesriigid on ühtedel seisukohtadel, teised teistel seisukohtadel. ja veel, komisjoni materjalis on ka see idee, et ei peaks eraldi käsitlema mitte ainult transporti ja energiat äh,, ja lairiba, aga et peaks olema ka mõningaid ühiseid projekte. sellest minu küsimus komisjoni esindajale. kui me soovime öö, nutivõrkudele, nutivõrkudega midagi teha ja nii edasi, siis kuidas see toimima hakkab? ajalooline loogika on ju selline, et kõiki asju on eraldi tehtud ja ma tahaksingi teada, et kuidas see korraldusasutus taolisel juhul käituks. ja ma arvan, et äh, täpselt sama võiks ähm, juhtuda ka raudteel, äh, taastuvenergia ja nii edasi. nii et küsimus on, kuidas horisontaalsete projektidega jääb? aitäh, härra Kraamer, kolm minutit, palun. ma arvan, et äh, alustama peame sellest, et kuidas nii, et kahekümne aasta jooksul me oleme väga palju investeerinud, aga Euroopa eriti kasvanud ei ole. kui vaatame kaardile, siis meil on endiselt haigutamas augud seal, kus vanasti olid piirid. ja minu arvates küsimus ei ole mitte rohkemas rahas, vaid erinevates poliitikates ausalt öeldes mul ei ole äh, absoluutselt äh, tähtis ühe või teise tunneli ehitamine kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. minu meelest siin on vaja teistsugust lähenemist, meil on vaja mobiilsuse eest hoolitseda, ehk midagi ei ole kasu sellest, kui me keskendume vaid nendele hiidprojektile, mõnele üksikule hiidprojektile. näiteks Stockholmi koridor, no väga tore, aga seal vahepeal on Nürnbergi osa selle Stockholmi Palermo ähm, nii-öelda äh, liini vahel on äh, Nürnbergi kohal on au ja, ja seal tegelikult puudub plaan. nii et paljudes öö, äh, kohtades öö, on selline seis, mitte ainult Saksamaal sugugi. liikmesriigid ütlevad, et noh, need öö, ähm, projektid, et sinna saab Euroopa rahasid taotleda, aga tegelikult öö, Eh, midagi edasi ei lähe, me ei motiveeri inimesi seda tööd tegema. sest fakt on see, et ühe liikmesriigi jaoks eh, ei ole suurt kasu sellest, kui ta piiri peal midagi ära teeb. meil on viis ku-, äh, eh, suurkoridori äh,, roheline koridor, kaubaraudtee äh, koridor muuhulgas nii et minu arvates me peame mõtlema selle peale, et meil oleks üks koridor ja mitte neli erinevat. me ei peaks jätkuvalt nii e, mastaapselt mõtlema, üheksakümmend protsenti Euroopa reisijatest e, reisivad alla viiekümne kilomeetriseid juppe, aga üheksakümmend protsenti meie rahadest on praegu määr-, mõeldud just nimelt ülipikkadele marsruutidele ja tooksin veel mõningaid näiteid vaatame Slovakkiat. Slovakkia ütleb, et me oleme nii väike riik, kõik meie ühendused on piiriülesed. ja seal on see, mis piiridel toimub, väga tähtis, me peame seda reguleerima. täna hommikul ma rääkisin Bratislavaga. põhimõtteliselt kõik piirini on tehtud, äh, aga edasi on elektrifitseerimata viiskümmend kilomeetrit ja nii on see aastaid olnud ja, ja läänerindel nii-öelda muutuseta ja, ja samas investeerime eh, hiidsummasid. sama seis sisuliselt, mis tuhat kaheksasada kaheksakümmend üks eh, aastal ehk eh, kuus tundi kulub sellise vahemaa läbimiseks, milleks, mille võiks läbida kahe poole tunniga meil on vaja absoluutselt teistsugust poliitikat, ja kui meil see poliitika oleks erinev, siis me saaksime vaadata, et kuhu seda raha tegelikult vaja on. härra Zile, kolm minutit. suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin öelda, et Euroopa ühendamise rahastamisvahend ja Euroopa Komisjoni võetud lähenemisviis on väga olulised. Ehm, see ühendab erinevad valdkonnad, transpordi, energia ja telekommunikatsiooni sektorid, see ei ole mitte ainult äh, tehniline planeerimine, vaid selle taga on väga suur poliitika. sellised ühendused annavad lõpuks ometi meile võimalused omavahel liita äh, kõik piirkonnad Euroopa üleselt. see on äärmiselt oluline, äh, aga samas äh, jätab see ühendamata Euroopa ülejäänud äh, maailmaga, see on oluline just nimelt idapoolsetele riikidele, näiteks ühendused Venemaaga. aga igal juhul on see äh, rahastu praegu võimalus meie jaoks luua Euroopa transpordipoliitikat, mis teenivad ka äh, lisaväärtust ei tohiks ähm, kõrvale heita äh, seda koridoride põhist poliitikat, paljud on seda nõudnud äh, mõnedes liikmesriikides. minu meelest oleks see vala, vale samm ja kindlasti ei tohiks lubada seda, et äh, Ühtekuuluvusfondist tulevad kümme miljardit eraldamata jäetaks. kui see nii läheks siis tegemist ole, siis oleks tegelikult võimalik ainult äh, kaasfinantseerimise läbi projekte ellu viia. ja me kõik teame ju seda, et äh, liikmesriikides, kus kasutatakse ühtekuuluvusfonde, ei oleks ilma nende vahenditeta võimalik neid projekte ellu viia äh, raudteeprogrammide osas seitsekümmend protsenti peavad liikmesriigid tasustama äh, idee kohaselt, aga tegelikult see nii ei lähe. ja see tähendab seda, et kui Ühtekuuluvusfondi vahendid ära võetakse, siis äh, koridoride põhine projekt äh, vee peale ei jää ja see tähendab seda, et meil ei ole ei võimalusi ühendada Euroopat ülejäänud maailmaga ega ka Ida-Euroopat Lääne-Euroopaga. Ähm, ma tahaksin, et kolleegid ei unustaks äh, seda, mida ütles komisjon, need ähm, Need vahendid tuleb alles hoida ja me ei tohiks äh, last pesuveega koos välja visata. Need kümme miljardit eurot ühtekuuluvusfondi vahenditest on siiski äh, väga oluline osa Euroopa ühendamise rahastust ja see oleks esimene summa, mis meieni konkreetselt jõuaks. suur tänu, härra Siile, härra Viida. kolm minutit aitäh! on kaks valdkonda, kus on võimalik maksimaalset äh, tulemust saavutada hästi ähm, suunatud investeeringutega äh,. infrastruktuur ning äh, teadusuuringud seda kõike arvestades on Euroopa Parlament ähm, saanud ähm, kolm väga huvitavat äh, ettepanekut, äh, üle-euroopalised võrgud on tee, üks teema olnud sellel ja siis muidugi veel kakskümmend kakskümmend. probleem on selles, et äh, me tõesti ähm, väga suuri pingutusi teeme nende küsimustega, me püüame ähm, suurt tööd teha selleks, et sünniksid ühised seisukohad, aga kogu see raske töö läheb raisku, kui rahastamist pole rahastamine on kogu ähm, siis kõikide Euroopa infrastruktuuriprojektide vundament ja see on tõsisem kui äh, kunagi varem tänu rahast äh, äh, finantskriisile. mõnedes liikmesriikides ähm, on äh, valitsused väga suure surve all, neid, äh, neilt oodatakse suurt konsolideerimist ja sama suure surve all on ka erasektor, nii et me peame väga palju fantaasiat äh, rakendama selleks, et leida rahastusallikaid. see äh, rahastamisvahendi määruse ettepanek on seega väga teretulnud. rentaablus peaks olema esimene kriteerium, mille alusel projekte välja valitaks, aga sellest üksinda ei piisa. tihti peab oma roll olema ka riikidevahelisel solidaarsusel. ja äh, muidugi äh, eriti juhtudel, kus kaasatakse Euroopa Liidu institutsioone. me peame likvideerima energiasaared, kui me vähegi tõsiselt tahame saavutada ühtset energia siseturgu, see peab olema üks esimesi eesmärke. nii on ju täidetud äh, üks peamisi põhimõtteid. rahastamist tuleb ka parandada. täiesti õigustatult äh, on seda, neid rahastamispõhimõtteid peetud läbipaistmatuteks aga ma arvan, et antud rahastamisvahend kindlasti teeb suure sammu edasi. härra Elka Trui, aitäh! me oleme üle-euroopalistest äh, võrkudest ja kõikidest muudest juba väga kaua rääkinud. mäletate, meil aastaid tagasi olid kõik need nii-öelda nutivõrkude kaardid, aga lõppude lõpuks ikkagi ega midagi eriti pole ehitatud. siin tuleb mitmeid tähtsaid asju meeles pidada. rahastamine peab olema piisav, muidu öö, ähm, on tegemist lihtsalt raha raiskamisega. me oleme väga rahul selle komisjoni ettepanekuga transpordile on äh, transpordile ette nähtud summaga näiteks oleme väga rahul kakskümmend üks koma seitse miljardit. aga me peame meeles pidama, et need põhivõrgud, vaid nende ehitamiseks on meil vaja viissada miljardit. ja see raha peab olema ühel või teisel moel olemas äh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend kolmkümmend koma seitse miljardit on võimalik hankida innovatiivse rahastamise kaudu. võib-olla, et erasektorilt õnnestuks veel täiendavaid summasid hankida. aga muidu samas võib eh, see töö ka keerulisemaks muutuda. selline rahastamismudel ei pruugi aga sobida kõikidele projektidele, siis ühtekuuluvusfondist kümme miljardit. ma arvan, et siin võib oodata nõukoguga väga suurt vaidlust, eriti Kesk-Ida-Euroopa riikide osas. ma arvan, et me peame tegema kõike, mis vähegi võimalik, et need, neid riike rahustada. samas aga ei tohiks meil silmist kaduda meie eesmärgid ning põhimõtted nii mitu projekti riigi kohta, noh, et see enam-vähem sama oleks. ja samas tuleks veenduda, et me saame investeerida liikmesriigi võimekusse, et nad siiski oleksid võimelised ette võtma üldse nii suuri projekte. teiseks, me peame kokku leppima, et millele me ikkagi keskendume Need projektid peavad olema sellised, mis annavad täiendavat Euroopa põhiväärt- äh,, siis lisaväärtust. ja muidugi kõik see peab olema ähm, sob-, kokkusobiv ka meie praeguste eesmärkidega, jätkusuutliku säästliku transpordiga näiteks. edasi. ma arvan, et me peaksime meeles pidama, see muidugi otsapidi seotud nende suunistega, ühesõnaga me peame veenduma selles, et palju parem kontroll või järelevalve on projektide teostamise üle. Euroopa Liit peab hoolitsema koordineerimise eest, peab hoolitsema tehnilise koostalitusvõime eest ja nii edasi me peame hoolitsema selle eest, et see rahastamisvahend ehk teiste sõnadega meie raha õnnestunult tulemusi annaks, et sünniks nii lühemas kui pikemaajalises perspektiivis edu. lihtne see ei ole, aga ma arvan, et kui me ühendame oma jõud selle ettepaneku taha, siis ma olen täiesti veendunud, et meil on võimalik edasi minna. härra Grosch, kolm minutit no suur tänu, härra esimees, ma tahaksin kõigepealt öelda, et meie siin Euroopa Parlamendis äh, äh, peame tagama selle, et meile antakse piisavalt infot, äh, taust süsteemide kohta ja sellepärast on väga hea meel kohtuda siin teiste komisjoni teie esindajatega selleks, et teineteisega infot vahetada, kogemusi vahetada ja see tagaks selle, et parlament koondub väga hästi ühtseks läbirääkimistel, tõelistel läbirääkimistel siis äh, läbirääkimisel nõukoguga. nagu paljud on juba öelnud, äh, tänu sellele rahastamisvahendile on meil kolm suurt prioriteeti, see on positiivne, räägitakse praegu Euroopa võrgustikest ja samas siis laiemast võrgustikust, mis tagab regioonide vahelised ühendused. seega iga riik ja iga regioon tunneb eh, ilmselt ennast selle Euroopa ühendamise projekti osana ja see on asi, mis võib-olla varem äh, minevikus oli pro-, projektidest puudu. piirkonnad, liikmesriigid ei tundnud, et äh, nendel on mingisugune osa mängida selles. ja et sellest projektist mingi osa neile kuulub. ja seda me peaksime kindlasti rõhutama, selle sõnumi saatma regioonidesse ja selle selgeks tegema ka nõukogule, kui oluline see on loomulikult äsja iva on piiriüleste äh, äh ühenduste loomine, aga ega see ei ole väga tulutoov projekt. ja sellepärast peab see olema Euroopa projekti prioriteediks. me peame nõukogule ütlema, et nad peavad ka oma kohustust kandma. kui nad pidevalt kärbivad vahendeid, siis tuleb küsida liikmesriikide käest nõukogus, et kas te tahate üheneda selle projektiga või mitte, kas te tahate jääda isolatsiooni oma liikmesriigiga või mitte, vot sellisesse Äh, konteksti tuleb see asi panna, nad peavad ikkagi üles näitama tervet mõistust äh, ka omalt poolt. tegemist on ju projektiga, mille eesmärgiks on jõuda kõige eemal, äh, sei-, eemal asuvatesse piirkondadesse ka. me peame võib-olla nõukoguga läbirääkimisi pidama senisest natukene teistsugustel alustel nüüd rahalised vahendid, pöördun siin meie eelarvekomisjoni kolleegide poole praegu tegelikult välja pakutud summad on absoluutne miinimum. üldiselt räägid, rääkides tuleb tunnistada, et see, mis praegu välja pakutud on, on, on vähem raha kui esialgu nüüd räägid, esialgu räägiti, et kuuskümmend miljardit peaks tulema ühtekuuluvusfondist, nüüd kümme regionaalfondides on üle kaheksakümne miljardi investeeritud mobiilsusesse, nende vahenditega tuleb ka arvestada. ja tegelikult meil on vahenditega tõsiseid probleeme, kust need peaksid tulema. me peame eelarvekolleegidele ütlema, et see, mis praegu on välja käidud, on miinimum me tahame, et äh, investeeringud kujuneksid prioriteediks, see on eriti kriisi äh, ajal, transporti investeerimine on äh, kahele panusele panuste panemine praegu probleemi lahendamisele ja, ja ühenduste loomisele. härra Kumutsakos järgmisena. suur tänu, härra esimees, kolme minutit mul ei lähegi, sest et ega mul palju lisada ei ole sellele Äh, mida ütles Matju Grosch juba. meie strateegiline eesmärk Euroopa Parlamendis on just täpselt see, mida öeldi. Euroopa äh, edu üle-euroopaliste võrkude loomisel me peame andma ühtseid või tegema ühtseid jõupingutusi selleks, et äh, saavutada need ühendused, me peame koonduma ja jõud koondama. loomulikult, tegemist on uue vahendiga, see on äärmiselt teretulnud. ja kui võimalik, peame me kõik äh, ettenähtud vahendid äh, ka saama ja kui võimalik, selle rahastu toimimist veelgi parandama, veelgi timmima loomulikult läbirääkimised kujunevad ilmselt väga keeruliseks, äh, me ei tohiks äh, illusioonidesse laskuda. asi on keeruline minu meelest kahel tasandil. kõigepealt äh, mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis, et kust leida vahendid ja siis konkreetselt selle fondi enda, rahastu enda toimimine üle-euroopaliste transporti, transpordivõrkude kohta ma ütleksin nii palju, et ma tunnen teatavat äh, muret. kas mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel äh, pööratakse tähelepanu ka sellele Euroopa ühendamise rahastule? ja, ja, ja kuidas see suhestub äh, vastu võetud suunistega, milline oleks kõige parem lähenemine? räägitakse siin juba arvudest ja krediitidest ja nii edasi ja loomulikult, kui laskutakse väga väikestesse detailidesse nende summade osas, siis kogu see pro-, projekt hakkab viibima. selge on see, et me peame igal juhul rohkem panustama sellele, et sel-, selle rahastu puhul oleks ka mingisugune paindlikkus võimalik. härra esimees äh,, erasektor äh, me loodame, et nemad osalevad äh, üsna oluliste summadega investeeringutes. kas äh, erasektorit aga üldse tõmbab sellise mehhanismi poole, huvitab neid see asi? kas mitte ei tunne nad äh, hoopis negatiivset suhtumist selle suhtes? härra Bradburn. suur tänu, härra esimees kolme minutit ei ole ka mul vaja. aga mulle tundub, et äh, ma olen siin mingisuguse tohutu prassingu keskel, ma keskenduksin äh, transpordiküsimustele. see debatt seni on näidanud äh, seda, et inimesed on suisa eufoorias selle uue rahastu osas, et mis me nüüd kõik sellega pihta hakkame ja eile Transpordikomisjonist olen vist veel meeles, ma tõstatasin juba mõned küsimused just nimelt äh, rahaliste küsimuste osas, eriti seoses projekti võlakirjadega ja, ja mingisugust rahuldavat vastust ma komisjonilt selle kohta ei saanud äh, ma äh, kordan siin ennast nüüd ITRE komisjoni kolleegide huvides, nimelt et milline on liikmesriikide kohustus nende proje-, projektivõlakirjade osas äh, kes on see, kes peaks järelevalvet pidama äh, nende äh, rahastute rakendamise osas, kas see peaks olema Euroopa Komisjon, mina arvan, et Euroopa Komisjonil äh, on vaja ka ekspertiisist, et seda tööd korralikult teha. ja teiseks, minu meelest ei saa see olla ka investeerimispank, seal ka ei ole teadmisi. ja see tõstatab väga tõsiseid küsimusi haldamise kohta, kui me räägime kogu selle asja finantspoolest. ja mingisugust selgust on meil kindlasti vaja selle kohta, et kuidas see haldusstruktuur paika pannakse nii äh, selle, nende rahastute endi puhul, aga ka laiemas kontekstis äh, selle Euroopa ühendamise rahastu puhul. ja teine märkus, mille ma teeksin, härra esimees, puudutab äh, asja struktuuri. mina, kes ma olen varem üle-euroopaliste võrkudega otseselt kokku puutunud, arvan, et üldiselt tarvit-, on trend see, et tullakse kokku, räägitakse, kui fantastiline see on, et raha on vaja, raha on vaja ja raha on vaja, ja siis läheb kõik väga hästi, aga see ei ole absoluutselt äh, vastavuses sellega, milline on reaalsus. Äh, nii et äh, mulle tundub, härra esimees, et me peame olema väga paindlikud oma lähenemises. on äh, Euroopa Liidus neid äh, piirkondi, kes peavad tõesti võtma äh, koridoride põhise äh, lähenemise selle Euroopa ühendamise projektis. teised piirkonnad peaksid keskenduma teistsugustele valdkondadele. proua Ayala Sender näiteks rääkis nendest kitsaskohtadest, et kuidas, kuidas need kaotada. minu meelest on need, need kohad kindlasti, kus edu on kõige kiirem tulema ma vaataksin need asjad kõik uuesti üle. mina ei ole nõus sellega, et me paneme paika mingisuguse väga kange ettekavatsetud plaani. Ehm, kui me teeme seda nii, siis me ei jõua kahekümne aasta pärast sugugi kaugemale, kui me tänaseks oleme jõudnud eh, tennide osas. Ehm, väidetavalt on põrgutees hillutatud heade kavatsustega ja mulle tundub, et me sellele põrguteele praegu oleme asunud. proua Tikao järgmisena, palun, teil on ka kolm minutit suur tänu, härra esimees. ka mina arvan, et äh, on väga teretulnud, et meil toimub täna transpordi- ja tööstuskomisjoni ühisistung. Euroopa-ülesed transpordivõrgud, need on äh, meie mõlema komisjoni jaoks äh, huvipakkuvad teemad, mõlemad meie valdkonnad. me peame väga äh, Äh, ettevaatlikult vaatama, millised on nende projekt, nendele projektile seatud kriteeriumid ja kuidas need on täpselt määratletud. räägitud on siin sellest, et Ühtekuuluvusfondist peaks tulema kümme miljardit ja ette oleks see nähtud siis äh, transpordiinfrastruktuuri projektidele nendes riikides, kes praegu lähevad lähenemiskriteeriumi riikide alla. minu meelest on väga oluline, et äh, vahendeid eraldataks liikmesriikide tasandilt ja sellega seoses on mul küsimus nii komisjonile kui ka raportööridele. artiklis üksteist punkt kaks määruses räägitakse et need reeglid, mis kehtivad transpordisektori jaoks, lähevad rakendamisele. avaliku hanke menetluste puhul, mis lähevad siis selle kümne miljardi alla. ja kui need hanked siis välja kuulutatakse, siis prioriteetseks kujunevad need projektid, mis vastavad äh, ühtekuuluvuspoliitika osas liikmesriikide tasandil seatud äh, äh, kriteeriumitele. terve sõnade valing projektide kohta, mis lõppkokkuvõttes tähendab seda, et, et kõik läheb, et kõik allutatakse siiski liikmesriikide kriteeriumitele. ma tahaksin veel ühele artiklile viidata, artikkel üheksa punkt kuus, siin viidatakse omakorda mitmeaastastele programmidele jällegi on siis äh, siin tegemist äh, ettepanekutega, nimelt on öeldud, et äh, ähm, ettepanekute esitamisele võidakse seada lisakriteeriumeid. mina oleksin selle vastu, et me toome sisse mingisuguseid uusi kriteeriumeid, mis erineksid nendest kriteeriumitest, mis on juba määruses välja toodud, sellepärast et muidu muutub kogu see asi väga kohmakaks. nüüd ma tulen tagasi selle kümne miljardi juurde ühtekuuluvusfondidest, ma taas kordaksin oma küsimust. kuivõrd me räägime nendes kolmes valdkonnas kesksest juhtimisest ja et võib-olla isegi kaasatata, kaasatakse täitev asutus, tekib siin minu meelest teatav vasturääkivus. Äh, nimelt äh, nende põhimõtetega, mis praegu juhivad Ühtekuuluvusfondi. ja küsimus on mul ka äh, Äh, energia valdkonna kohta, elektrienergia ja maagaas, me näeme siin kahteteist koridori prioriteetide, prioriteetsetes valdkondades äh, hindamiskriteeriumid ja äh, arvesse tuleb võtta ka näiteks elektri ladus, elektrienergia ladustamise võimalus ja turu võimalused ja nii edasi kuidas sellega täpselt ikka on ja nüüd IKT, üheksa koma kaks miljardit eurot, väga palju on praegu investeeritud lairibaühendusse ja Euroopa-ülestesse teenustesse, vaatluse alla tulevad sellised asjad nagu e-valitsused ja piiriülesed teenused, mis peaksid siis kõigile avanema. ma ütleksin, härra esimees, et minu meelest on küll väga oluline, et arendatakse edasi kõiki valdkondi ja et äh, sellele pööratakse erilist tähelepanu äh, uutes liikmesriikides. proua Senelova, teil on ka kolm minutit, palun. Äh, suur tänu. mina arvan, et põhimõtteliselt Euroopa ühendamise rahastu mõte on määrava tähtsusega meie jaoks praegu, eriti ühisturu jaoks paremate ühenduste loomine Euroopas on ju loomuli-, on loomulikult ühtse turu Äh, puhul väga oluline, kuid lahendamata küsimusi on palju, nimelt kuidas äh, sobituvad omavahel äh, see Euroopa ühendamise rahastu sotsiaal-, ühtekuuluvusfondiga, nimelt kas siis ühtekuuluvusfondi alt on võimalik rahastada neid projekte, mis näiteks Euroopa ühendamise ähm, rahastu puhul on abikõlbmatuks kuulutatud teine küsimus, koordinatsioon. ma ei ole sugugi veendunud, et äh, kui me tsentraliseerime asju, siis see viib äh, parema koordineerituseni. aga loomulikult äh, selge on see, et selleks, et välja kujuneksid toimivad ja sujuvad ühendused piiriüleselt, on koordineeritust vaja. viimaseks ma tahan rõhutada seda, et me peame jätkuvalt võtma väga tõsiselt ka territoriaalse ühtekuuluvuse ja solidaarsuse küsimusi mitte ainult sellepärast, et äh, me oleme selle endale Valges Raamatus kohustuseks võtnud, vaid ka sellepärast, et tuleb luua sünergiaid äh, investeeringute puhul ja äh, ressursse siiski tõhusalt kasutada. ja sellepärast on minu meelest see kümne miljardi küsimus küll väga delikaatne. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo quisiera empezar diciendo... Suur tänu ma peaksin ütlema, et äh, pessimismiga ei ole kunagi probleeme lahendatud, ma olen nõus härra Krasiga, et meil on olemas rahastamisprobleeme. aga me oleme siin selleks, et valmistada ette ettepanekuid ja leida lahendusi. Need on siis homsed lahendused. ma ütleks, et ma toetan siin ära toodud eesmärke ma usun, et see muudab ka finantseerimise tõhusamaks olemasolevate äh, projekti jaoks ning äh, see aitab kaasa ka äh, omakapitali kasutusega projektide tõhusamaks elluviimiseks. ma usun, et see on üks kõige olulisematest uutest dokumentidest, sest kui komisjon ja nõukogu koos maha istuvad ja leiavad, et nendel on vaja midagi siis Euroopas, mis on parema äh, Äh, struktuuriga, näiteks Baski piirkonnas meil teatud piirkondades oli äh, tööpuudus kakskümmend viis kuni kolmkümmend protsenti. piirkondlikku eelarvet kärbet, kärbiti, aga me endiselt äh, tegime ka investeeringuid Avera projektidesse ning taristusse sest me leidsime, et me peame andma tuuke majandusele ka äh, majanduskärbete tingimustes. tegemist on väga hea vahendiga. me peaksime kasutama ära võimalusi, mis meil on ja kasutama rahastuid tõhusalt. kõigepealt äh, tõhusus, rentaabel kasutamine, äh, piiriülesed probleemid me peame jõudma tulemuseni, mis on mõistlik ja konkurentsivõimeline ning ma tahaksin seda küsida Euroopa Komisjoni käest just. kui on tegemist pilootprojektidega, siis need võivad olla väga head, väga kasulikud ning nad toetavad ka erakapitali kaasamist, toetades äh, olemasolevaid vahendeid, nii et seda me peaksimegi siis kasutama, nii et minu küsimus siis komisjonile on see, et kas äh, me saaksime lisainformatsiooni ehk niisuguse kerge eelvaate nende pilootprojekti osas. kas me tõepoolest liikmesriikidega hakkame siis kaklema finantseerimise, finantseerimise pärast? prioriteedid on paika pandud ja ma usun, et majandusprobleem ei ole finantsprobleem, vaid see on põhimõtteliselt poliitiline probleem, eriti kui me vaatame Euroopa institutsioone, kas me oleme suutlikud või siis ei ole suutlikud selleks, et piisavalt selgelt välja öelda, mis on Euroopa Liidu tasandil olev prioriteet, sest tundub, et me jõuame kokkuleppeni äh, eesmärkide osas ja nii palju, kui mina seda asja näen, siis see finantskriis on äh, teisese äh, tähtsusega poliitilise kriisiga, tuleb kõigepealt toime tulla. kahe aasta jooksul me oleme teinud koostööd äh, liikmesriikidega selleks, et määratleda ära, millised on prioriteetsed projektid. selleks on eraldatud ka eelarvelisi vahendeid ning ma tahaks teada, kas eelmisel nädala koosolekul äh, kirjeldati mõningaid muudatusi, äh, vaadates liikmesriikide soove ja eelarveeraldisi. Äh, eile me olid Euroopa Komisjoni äh, nutika mobiilsuse inimesed siin ja küsisime nende käest, et millised on prioriteedid me tahame, et institutsioonid äh, harmoniseeriksid ära Euroopa-ülese standarde tehnilise mobiilsuse jaoks, kas me suudame seda teha? Marin Escu, kolm minutit. Äh, pentru, pentru transport, în primul rând. suur tänu. ma tean, et äh, me alustasime transpordiga, meil on terve nimekiri koridoridest, mis on äh, määruse eelnõu lisas. kuidas see nimekiri koostati, kas see põhines varasematel prioriteetidel ja ma ei näinud ka viidet sellele asjaolule, et koridoride eesmärgiks peaks olema majanduse arengu toetamine reeglina siis projekte valitakse äh, järjekorra põhjal, kes esime-, esimees ja siin on kakskümmend viis sektoripõhist, geograafilist prioriteeti ja nõnda edasi. ja kui me oleme jõudmas nüüd aastani kaks tuhat kakskümmend, siis äh, meil võiks mõned, mõningad koridorid juba valmis olla, aga arvatavasti meil on ainult osaliselt valmis koridorid nii et see olukord äh, ei ole eriti erinev sellel ajal, kui see on praegu, nii et ma pean tegema omapoolse järelduse, et ma ei ole eriti kindel, et me suudame siin oma eesmärke ellu viia, mis puudutab äh, siis Euroopa ühendamist. Äh, meie lähenemine peaks olema teistsugune. energiasektoris ka prioriteedid on aga äh, me teame, et vastastikune ühendus on prioriteet. seda meil praegusel hetkel ei ole, kuid põhiline prioriteet, millele me peaksime keskenduma, on äh, energiatarnekindlus, erinevate energiaallikate kasutamisvalmidus, see on asi, mida me tahaksime kindlasti garant-, adapteerida ja me peaksime sellele pühendama oma väheseid ressursse, et me ei oleks sõltuvuses ühest energiaallikast tulevikus. suur tänu! Okay, finally, Mrs. Garcia. Rosa Garcia. Sí, gracias, presidente. Solamente un minuto para recordar que una de las suur tänu, ma teen lühidalt. üks äh, prioriteetidest on Euroopa piirkondade omavaheline äh, ühendamine. eelmisel nädalal nõukogus ja komisjonis äh, Hispaania valitsus püüdis ära lahendada mõningaid probleeme, mis on tekkinud äh, seotud nende ettepanekutega seoses. kas, äh, kui meil on tegemist koridoride areng, arengutega, kas see eesmärgiks on tagada kõikide piirkondade ühendamine koridoridega, sellepärast minu oma piirkond on miskipärast kaardilt välja kukkunud, vaadates äh, raudteetranspordi äh, koridore. Äh, tegemist oli eelmise valitsuse poolt äh, tehtud tööga, nad leidsid, et minu piirkond ei ole piisavalt oluline. meie oleme omalt poolt teinud väga head tööd Euroopa vahendite kasutamisel, aga nüüd Rioho piirkond on jäänud ühenduskoridoridest välja, nii et milline on siis Euroopa solidaarsuse põhimõte, sest meie piirkond ei saa nüüd lisavahendeid, miks äh, ei aktsepteerita seda muudatust äh, programmi, mille põhjal me saavutaksime siia Rioja ühenduse Euroopaga, nagu teistel piirkondadel on. suur tänu. Äh, komisjon, palun nüüd, kas on siis härra Päkei okay.? palun mida komisjon meile ütleb? Um, sure time... suur tänu, ma ei ole kindel, et ma nüüd ajaliste piirangutega põhjal saan vastata kõikidele küsimustele. esimese, ma tõepoolest usun, et aeg ei luba teil vastata kõikidele küsimustele. härra Päke, suur tänu ja ma tahaksin tänada ka EKRE komisjoni esimeest ja ka raportööre ma usun, et tegemist on meil hea lähtepunktiga, et me saame tööd alustada niivõrd olulisel instrumendil nagu Euroopa ühendamise rahastu. tõepoolest, meie põhiliseks eesmärgiks on toetada Euroopa kasvukava, et me saaksime äh, toetada kasvu kolmes valdkonnas me tahame siin äh, toetada ka äh, taristuinvesteeringut sellesse, et toetada jätkusuutlikku arengut ja konkurentsivõimet. konkurentsivõime, nagu paljud teist on öelnud, äh, aitab kaasa majanduse paremale toimimisele ning see annab ka konkurentsieelise meie võrgustikusektoritele mis äh, on tihtipeale ka äh, maailmas liidrid oma valdkonnas. väga palju sellest on seotud tõhususega ja sünergiaga, mul on hea meel, et mitmed kõnelejad sellele ka viitasid. oluline on kolme sektori koostöö, on äh, ka selge sõnavõttude põhjal, et meil on selgem arusaam sektori ülestest projektidest ning ka Äh, puhas transport keskasas puhta energiaga, samuti ka sobiva IKT äh, taristuga, samas äh, rakendades põhivõrgu juures olevaid kütusetarnejaamu ning võrreldes paljude teiste valdkondadega, see on ka valdkond, mis vajab täiendavaid uuringuid, sest ettepanek on seotud kolme sektoriga ning sektoreid ühendavate projektidega. edasi, kui me vaatame avaliku sektori vahendeid ja erakapitali, siis sellele viitasid ka mitmed liikmed. viimase viie kuni kümne aasta õppetunnid TEN-T valdkonnas energia transpordi osas ütlevad meile seda, et eh, siin me peame kombineerima omavahel avalikke ja erasektori vahendeid. ettepanek puudutab ka sobiva tasakaalu leidmist erasektori vahel, kus me saame äh, Äh, suure hulga investeeringuid ning äh, me püüame siis samas ka tuvastada, kus kohas on vaja avalikke vahendeid. me peame leidma ka sobima eraldusjoone selle vahel, et mida pakuvad käitlejad, mida pakuvad liikmesriigid investeeringuteks ja mida siis Euroopa äh, kaasvahendid ja uuenduslikud rahastud saavad omalt poolt pakkuda nende projektide jaoks veel üks asi, mida mainiti päris mitu korda, mis on oluline ka ettepaneku jaoks, on siis seos Euroopa ühendamise rahastu ja erinevate teiste Euroopa Liidu eelarveliste vahendite või instrumendi vahel, nagu mitmeaastaline finantsraamistik. paljud teist mainisid ka kümmet miljardit, mis on äh, eraldatud äh, ühendamise rahast, Euroopa ühendamise rahastule, et siis saaks liikmesriigid vastata ka oma vahendite nõuetele sellisel viisil me saame äh, kinni pidada erinevatest projektirahastu nõuetest. projektid peavad esitama äh, välja töötatud informatsiooni ning sellisel viisil me saame ka tagada seda, et rahast, raha, vahendid lähevad ka kõige paremate projektide jaoks pidades silmas Euroopa kakskümmend kakskümmend põhimõtet, Euroopa ühendamise rahastu järgib ka teadusuuringute uuenduslike meetmete põhimõtteid. siin on mitmeid kokkulangevusi äh, siis Horizon kakskümmend kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastu vahel me kasutame ära ka Euroopa Investeerimispanga tööd, sellega on seotud projekti võlakirjad ja muud äh, finantsinstrumendid, mis on äärmiselt olulised Euroopa ühenduse rahastu jaoks, sellepärast et sellised innovatiivsed vahendid toetavad eravahendite kaasamist ning aitavad projektidele kaasa finantsvõimenduse pakkumise kaudu. nii et härra esimees, üks asi, mida mainiti ilmselt kõikide poolt et kui meil on tegemist ühelt poolt regulatiivse raamistikuga, juhisega, mis puudutab IKT-d, energiat ja transporti, siis need annavad hea poliitilise raamistiku, mis on kasulik projekti toetajatele, Euroopa Liidu eh, institutsioonidele, selle kaudu on võimalik tuvastada projekte, millel on kõige suurem eh, Euroopa lisandväärtus ja nende jaoks siis on olemas hea poliitika raamistik. tegemist on väga auahne kavaga, viiskümmend miljardit on ka väga suur äh, eelarve mitmas finantsraamistiku raames, äh, et äh, kindlasti läbirääkimised saavad olevat, olema väga keerulised. samas tegemist on summaga, mis vastavad nendele projektidele, mis on ära toodud lisas Euroopa ühenduse, ühendamise rahastu jaoks, nii et see ei ole tegemist sellise taktikalise eelarve äh, Äh, küsimusega, kus me, äh, vaid meil on olemas projektid, meil on olemas nendest nimekiri, meil on olemas siin ka rahaliste vaha, äh, vahendite vajaduse nõue, mis ähm, näeb ette ka tegevuskava, nii et meil on olemas siis projektid, valikud on tehtud, tegemist on siis väga auahnede projektidega ning see, see puudutab ka finantsvahendeid, mis nende projektide elluviimiseks peavad olema meil kättesaadavad ja suur tänu teile, me kindlasti ootame teiega edasist koostööd. suur tänu! vaatan nüüd kolme raportööri poole ja kas teie tahate midagi lisada, proua Valen, kas te tahaksite midagi täiendavalt öelda lisaks arutelule ja lisaks sellele, mis komisjon ütles? paar asja suur tänu kõigile, kes osalesid arutelus ning me kindlasti mõtleme sellele teemale ka edaspidi, püüdes kõige paremat raamistikku leida. härra Ikei. jah, üks lühike märkus, härra esimees. ma tahaksin samuti tänada kõiki, kes osalesid sellel arutelul ja tegelikult tuleb täiesti selge see, selgelt see, et kõik toetavad seda ettevõtmist, loomulikult probleeme on ja kartusi ka, aga ma olen veendunud, et kui me kõik need arvesse võtame, siis lõppkokkuvõttes tuleb tekst hea. Rahele. mina omalt poolt sooviksin samuti äh, lisada, et meie peame reageerima kõikidele nendele mureküsimustele nii palju, kui see on võimalik. me ehk peame korraldama ka uue seminari, kus eksperdide abil me saame arutada mõningaid neid küsimusi, mis täna siin tõstatati. ma usun, et selleks oleks kasu, kui me saaksime kõiki neid ka kutsuda, kes tahavad ka edaspidi selle instrumendiga tegeleda ma usun, et me ka arutelude käigus äh, arutame neid teemasid veel edasi. suur tänu, härra Färm, enne kui me äh, annan sõna kolleegile. Äh, härra Groschile üks kommentaar. tema tõstatas küsimuse Euroopa ühendamise rahastu finantseerimistaseme kohta ütles, et, et öeldes, et see peab olema miinimumtase, ma olen temaga nõus, ma võin öelda, et ka eel-, terve eelarvekomisjon on nõus, aga probleem on seotud liikmesriikide ja nõukoguga. et te peaksite olema teadlikud selles, et Taani eesistuja, ühesõnaga Taani valitsus öö, äh, mõnda aega tagasi olid äh, ajalehte suured pealkirjad, sest öeldi seda, et äh, nõutakse Euroopa ühendamise rahastu eelarve vähendamist ja siin me siis nüüd siis oleme. mida me peame tegema, on see, et meil ei ole debatt vaid Euroopa Parlamendis, me peaksime avaldama survet liikmesriikide valitsustele, sest vastasel juhul meil tekib oht, et äh, hakatakse seda eelarvet kärpima. suur tänu ja proua Satori Grazie Presidente, abbiamo visto che abbiamo avuto un dibattito. suur tänu. tegemist oli väga huvitava aruteluga, kuulsin väga häid äh, huvitavaid asju, ma tahaksin tänada härra Simsonit tema külalislahkuse eest, mida meile Transpordikomisjon on osutanud ja ma tahaksin ka tänada sekretäriaati nendepoolse koostöö eest. ma ootan huviga kahekümne neljandat aprilli millal meil toimub seminar, mis on ka selle arutelu viimaseks punktiks. suur tänu! kahekümne neljas aprill siis teil meeldetuletuseks toimub seminar, kus äh, transpordikomisjon on ITRE komisjoni külaline. ma usun, et täna on meil toimunud väga huvitav diskussioon ja mõlemad komisjonid on äh, väljendanud oma arvamusi, esitanud omapoolseid ideid tööd on veel väga palju teha, nagu härra Färm seda ka ütles, aga me tegime siin hea alustuse. tahaksin tänada mõlema, mõlema komisjoni liikmeid, kuid eriti ITRE komisjoni liikmeid selle eest, et nad siia tulid täna ning ootan huviga ka kahekümne neljandat aprilli. suur tänu ja sellega me lõpetame praeguse osa Äh, koosolekust ja transpordikomisjoni liikmed, ärge mõelge ennast liigutada, sest teie jääte oma kohtadele, me jätkame oma tööd, aga suur tänu kolleegile! Five minutes, colleagues, five minutes, we'll start again. viis minutit paus ja siis jätkame. okei okay,, kolleegid. kolleegid. Lähme edasi järgmise päevakorrapunktiga. teadaanne koordinaatorite otsuste kohta. koordinaatorid otsustasid viie dokumendi osas mitte mi midagi ette võtta, üks on Fafaki programm, teine resolutsiooni ettepanek öö, äh, säästlike transpordivahendite kohta linnakeskustes, seal otsustati lihtsalt asi teadmiseks võtta järgmises raportis, kui rää-, äh, mis äh, tegeleb säästliku turismiga, siis edasi Euroopa standardiseerimise töökava, jällegi ei midagi otsustati teha. siis järgmine teema, Euroopa Liidu ähm, meetmete parem kasutamine ja lõpetuseks kaks tuhat üksteist. kaks tuhat, siis STOA osas äh, otsustati, et meie esindajad teevad ettepaneku eh, avatud juurdepääsu rakendus ning integreeritud ähm, linnatransport ja turismi vaatamisväärsused. komitoloogia materjal on laiali jaotatud, koordinaatorid otsustasid ka seda, et eh, koordinaatorite asetäitjad ja Eh, aseesimehed on küll teretulnud nende kohtumisele, aga vaid üks eh, neist saab rääkida. otsustati ka seda, et muude küsimuste päevakorrapunktid peaks eh, teatama neljapäeva keskpäevaks, välja arvatud, kui on midagi eriti kiireloomulist vahepeal juhtunud. ja taolisel juhul esimees otsustab, et kas seda koordinaatorite äh, koosolekule saata või mitte. muude küsimuste päevakorrapunktis võtsid koordinaatorid teadmiseks muudetud kalendri, ütlen teist, teile ka kõigile, et kalendrit on muudetud äh, seoses sellega, et suulise tõlke eelarvet kärbiti ja siis USA delegatsioon kaks tuhat kaksteist sinna ei saadetud ähm, delegatsiooni. Šveitsi valitsus on meid kutsunud üheksateistkümnendast äh, kahekümne esimese septembrini Šveitsi. siis võtsid koordinaatorid veel teadmiseks äh, rahas-, äh, Euroopa ühendatud rahastamisvahendi materjali kahekümne kolmandal aprillil läheb see arutellu, siis Euroopa, Islandi, Norra materjal esimees tegi ettepaneku, et me praegu midagi ei võtaks ette, jääme ootama kohtuotsust. Eh, komisjon on nõukogu kohtusse kaevanud selles asjas Euroopa Parlamendi õigusasjade komisjon toetas komisjoni selles küsimuses, nii et eh, otsustati siis, et me jääme äraootavale seisukohale, kuni kohus on oma otsuse te-, teinud struktureeritud dialoog äh, komisjoni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta töökava osas, seal paluti piiratud äh, prioriteedid kaheteistkümnendaks aprilliks äh, esitada ja siis arutatakse neid edasi koordinaatorite koos. siis raport turismi kohta otsustati, et transpordikomisjoni ähm, esimees Äh, saadab äh, kolleeg Fidanza koosolekule äh, ja öeldi, et Fadan-, Fidanza raporti osas variraportöörid ka saavad siis oma ettepanekud esitada. kolmeteistkümnes aprill on tähtaeg. see kõik siis koordinaatorite koosolekust, kas kellelgi on küsimusi? kui küsimusi ei ole, siis ma tõlgendan teie vaikimist Ähm, nõusolekuna. meie järgmine päevakorrapunkt on äh, selline, kus ettekande teeb äh, härra Rikke, palun. Äh, suur tänu, härra esimees. triloog päädis meil positiivselt nimelt komisjon toetas seda seisukohta, mille meie komisjon hääletusel vastu võttis, probleeme ei ole ja seega me võime esimesel lugemisel täiskogus saavutada tulemuse juba. okei okay,, thank you, Mr Rike, so first suur aitäh! nii et ähm, tehnilisel tasandil on esimesele kokkuleppele jõutud sellises teemas nagu tolkpelt, põhja ja parraste või samaväärsete konstruktsiooninõuetega Ähm, tankerite osas ja mai plenaaril on siis selle edasi arutamine. selge, suur aitäh ja päevakorra viimane punkt on raudtee mürataseme vähendamist käsitleva uurimuse esitlus Mr Clausen and Mr Kosiek, I don't know. Härra, äh, siis Klauser ja Klaus- eh.. Äh, nad on väga muljetavaldava mm, nimetusega instituudist mõlemal, mõlemad. Äh, Euroopa Keskkonnaagentuur kahe tuhande kümnendal aastal ütles meile, et et raudteemüra mõjutab vähemalt kahtteist miljonit eurooplast iga päev ja komis-, meie komisjon siis otsustas, et soovib organiseerida uurimuse raudteemüra taseme kohta ja eriti just nimelt uurida kaubarongide tekitatud müra. rohkem ma ei räägigi sissejuhatuseks ja annan kohe sõna härra Klausile ja härra Klošile, ma ei tea, kumb teist esimesena soovib alustada, härra Klaus öö, äh, soovib esimesena alustada. suur aitäh, esimees, daamid ja härrad. ma olen Dortmundi ülikooli transpordiprofessor ja ma räägin Karlsruhe ja Newcastli ülikooli kolleegide ühisarvamusest ühisuurimusest, äh, räägin praegusest olukorrast, äh, sellest, kust on pärit äh, raudteemüra ning räägin sellest, kuidas on võimalik motiveerida selle vähendamist ja ähm, siis tulevikuplaanidest ka põhimõtteliselt, eh, nagu esimees ütles, eh, see on küll vähemus, keda see müra mõjutab, aga numbrites on see siiski vägagi suur, kaksteist miljonit elanikku Euroopas ja see müra on üle viiekümne viie detsibelli mm, see on siis eh, päeval, õhtul, öösel, sisuliselt ööpäevaringselt. ja kui on, ehm, kui vaatame seda, kui paljusid Äh, mõjutab öine üle viiekümne detsibelline müra, siis neid on üheksa miljonit. <clears throat> Äh, vaatame õiguslikku regulatsiooni. Äh, on kogutud vägagi väärtuslikke andmeid selle raudtee müra kohta üle kogu Euroopa. meetmete kohta ütleksin et on selliseid meetmeid, mis lähevad kaugemale, kui kohalikud võimalused lubavad ja nendest ma räägin kohe hetke pärast. see elanikkond, keda raudteemüra mõjutab, ei ole sugugi ühtlaselt jaotatud kogu Euroopas, kaheksakümmend viis protsenti nendest elavad kuues suuremas riigis. Need on suuremad riigid ja ka need, kes, kus on rohkem raudteid, Prantsusmaa, Saksamaa, Austria, Ühendkuningriik, Šveits ja muidugi Slovakkia, Tšehhi Vabariik, ka nemad, nendes on märkimisväärne raudteemüra. kõik sõltub muidugi ka sellest, millise struktuuriga on äh, raudteetransport ja, ja kui hajutatud on elanikkond või kui suur on elanikkonna tihedus. siin on põhimõtteliselt samad äh, andmed, vaid kaardi puhul ja siin ka-, juhtkohal on Austria ja Slovakkia ähm, edasi. vaatame müraallikaid. Neid on põhiliselt kolm. kui on tegemist alla kolmekümne kilomeetrise tunnikiirusega, siis eh, on veduri äh, müra, kui äh, rong liigub kolmkümmend kuni kakssada kilomeetrit tunnis, siis see on veeremi müra Ehm, kõik sõltub ka sellest, eh, mis seisus on eh, rööpad eh, ja millised rattad all on. ja vaid siis, kui on tegemist kiir teedega, raudteedega, vaid siis tekib see nii, nõndanimetatud aerodünaamiline müra. siin on võrreldud vanemaid ja kaasaegsemaid, kaasaegsemat veed, veeremit ehm, kaasaegsem on siis selline, kus on, mis on kümne kuni viieteist aasta vanune. nagu me teame, veerem samas on väga pikaealine ehm, ehk teiste sõnadega, tegemist on väga pikaajalise küsimusega ja sellepärast on vägagi oluline rääkida meetmetest, kuidas ähm, äh, vähendada raudteemüra äh,, meetmed võivad olla seotud kas müraallikaga või infrastruktuuriga Äh, müraallika alla käivad näiteks äh, pidurite muutmine, äh, siis võimalik on muuta rattaid, infrastruktuuri poole peal on võimalik kasutada erinevaid tampereid, on võimalik kasutada teistmoodi teid ja muid meetmed. väga pikka aega põhjustasid pidurid äh, ratastel äh, ebatasasusi ja tulemuseks oli väga suur raudteemüra, eriti just nimelt kaubarongidel. siiamaani on praktiliselt kõikidel kaubarongidel just nimelt sellised äh, pidur, mis tähendab seda, et just nimelt kaubarongide müra on eriti intensiivne võrreldes eh, reisirongidega. Eh, reisirongidel on eh, neid väga vähe kasutusel. praegu on öö, ähm, Äh, käimas ähm, uute vahendite kasutusele võtmine pidurite osas ja see on näidanud kaheksa detsibelli võrra äh, müra vähenemist. siis on muidugi võimalik ka kasutada neid äh, ratta pehmendajaid või absorbereid, aga need muudavad rattad jällegi väga kulukaks. ja muidugi on väga või kõige olulisem ka ohutus. Ehm, sama olulised on aga ka säästlikkus ja müra. siin on üks äh, foto Jaapanist. Euroopas on meil ka muidugi kiirrongiteid, mis on äh, suhteliselt kaugel ehm, suurlinnadest, nii et sellise, selliste öö, äh, probleeme Euroopas nii aktuaalne ei ole. vaatame nüüd neid mürabarjääre kuni kahe meetri kõrgused paljudes äh, piirkondades äh, ning siis veel kõrgbarjäärid kuni viie meetrini. Äh, neil on äh, muidugi müra arendamis- äh,, vähendamise võimekus, aga samas visuaalselt nad rikuvad jälle ära selle maastiku. tunnelite osas on väga palju äh, head juhtunud ja siis on muidugi veel ähm, töö ratastega. kui me võtame kasutusele äh, kaasaegsed äh, pidurid selleks, et piduriklotside äh, ähm, müra vähendada, siis on võimalik märkimisväärselt äh, müra alandada. aga see toimub alles pärast seda, kui enamik veeremist on saanud need äh, nii-öelda tehnilised ähm, täiustused. vastases, vastasel juhul ei ole see müra vähendamine eriti märkimisväärne äh,. alles siis muutub see müra vahetus äh, tuntavaks kui, kui üheksakümmend viis protsenti veeremist on saanud äh, endale need tehniliselt täiustatud rattad ehk kui üheksakümmend viis protsenti veeremist on need saanud, siis neliteist detsibelli müra väheneb. nagu ma ütlesin juba, põhiliseks müraallikaks on just nimelt kaubarongid, reisijate rongil selliseid nii suuri probleeme ei ole, neil on ka märksa kaasaegsemad, kaasaegsem veerem. põhimõtteliselt ei ole vaja öö, kõiki e, kõiki siis ähm, kaasajastada, e, küll aga kõige tõhusam oleks müra vähendamiseks see, kui ähm, kaubarongide veeremil, e, mida on kolmsada seitsekümmend tuhat üksust Euroopas, kus on need komposiitpiduriklotsid, kui nei-, need tehniliselt kaasajastatakse, sellepärast et see on just nimelt põhiline müraallikas ja just nimelt öise müraallikas. kui nüüd vaadata seda, kuidas motive-, motiveeritaks seda, esitame küsimuse siis niimoodi, et äh, kuidas on võimalik äh, stimuleerida müravähendusmeetmete kasutusele võtmist ilma, et raudteesektori konkurentsivõime selle all kannataks. mitte kõik asjad ei oleks vastavuses Euroopa poliitikatega ja mitmedki alternatiivid ähm, oleksid suhteliselt ka kahjulikud ähm, sektori ettevõtetele ähm,. üks äh,, mida on välja pakutud, on see, et äh, juurdepääs infrastruktuurile sõltub just nimelt sellest äh,, ähm, kuidas see müraregulatsioon on ähm, korraldatud, ehk põhimõtteliselt on ähm, soodustused siis nendele äh, veeremi koosseisudele, kus on äh, vähem müra, aga jumal, aga muidugi ei tohiks selle all kannatada konkurentsivõime ähm, siin oleks siis alternatiiv finantseerida kas siis üksikuid vaguneid või nende kaasajastamist või täielike rongikoosseisude mm, kaasajastamist, kusjuures siin ei peaks olema tähtsust sellel, kellele see veerem kuulub. see kirjeldatud lähenemine peaks muidugi vastama kogu õiguslikule regulatsioonile. DSI müra on arutatud seda, kas äh, peaks olema mingisugused kohustused äh, seatud äh, keskpikas ja pikemas perspektiivis. fakt on see, et kui me kehtestame need nõudmised olemasolevale veeremile, siis ähm, sellega kaasnevad ka teatud kulutused. Euroopa Parlamendis tuleks arutada seda ähm, et äh, kohustada ähm, raudteemüra ähm, eest raha küsimist kõikides liikmesriikides ja et see peaks olema harmoneeritud. Euroopa Parlament võiks samuti ka võtta teemaks äh, Ähm, müra vähendamise meetmete Euroopa-poolse finantseerimise. Teesi ähm, müra kohta tahaksin öelda, et äh, mõne aja pärast see probleem niikuinii lahendatakse, kaheteistkümne aasta pärast. Äh, paari aasta jooksul seda probleemi lahendada ei õnnestu. peaksime aga samas hoolitsema selle eest, et konkurentsivõime ei kannataks, äh, et raudtee konkurentsivõime võrreldes teiste äh, transpordiliikidega a la maanteetransport ja nii edasi ei kannataks. konkurentsivõime on väga oluline raudteesektori ja maanteede vahel. kui äh, raudteele piirangud seada, siis sellisel juhul raudtee asemel hakatakse kasutama teisi transpordireegle, äh, liike. meie öö, äh, oleme prioriteetsedena näinud just nimelt nii-öelda veeremipõhised, põhiseid meetmeid, aga siis on võimalik ka mõelda mõningatele kohalikele Äh, müravastastele meetmetele, mille juures peaks siis lähtuma olukorrast vastavas äh, regioonis. suur tänu, kas äh, härra Klausen sooviks ka midagi lisada? ei, ma vastan ainult siis detailidele, kui neid esitatakse. kui ei, siis väga hea. Miha-, Mihhail kõigepealt on sõna soovinud, nii et siis vaatame edasi härra Kraamerit ma pidasin silmas Michali all. ja kui härra Kraamer räägib, siis ma panen kirja teised sõnasoovijad. suur tänu selle ülevaate eest, puud on siit ainult aga arvud. nimelt loomulikult on murettekitav, kui palju see asi kõik maksma läheb ja kui palju rakendamine maksma läheb minu enda arvutused näitavad, et ähm, see puudutaks kaheksateist protsenti kaubavedudest Euroopast. ja äh, summutites ähm, seadmine võtaks aastaid. Äh, üle-euroopaliste transportide võrgus on kümme miljonit selle jaoks ette nähtud, aga probleem on selles, et Euroopa ei näe ette kaasfinantseerimist veeremi äh, öö, ähm, äh, uuendamisel. miks? ainult taristu jaoks. miks see nii on? kas te olete nõus nende arvudega, mille ma tõin ja kas teie poole soovitused oleks, et me hakkaksime võib-olla võtma raha selle eest, kui keegi liiga suurt müra tekitab? mis oleks kõige odavam ja kiirem lahendus, praegu neid tehnoloogiaid lihtsalt ei ole võimalik seada kui härra esimees lubab, siis vastaksin küsimusele ka saksa keeles. Wir haben in unserer äh, ausführlichen Studie alle entsprechenden meie oma väga äh, detailses uuringus oleme ära toonud kõik näitajad ja arvud, mis meil kättesaadavuses olevad. kolmsada seitsekümmend, kolmsada kaheksakümmend tuhat ähm, vedur, vagunit äh, on siin äh, arvesse võetud ja ühe vaguni peale juba läheb iseenesest äh, miljoneid kokku, seitsesada viiskümmend miljonit. nii nagu te ütlesite täiesti õigesti, oleks see tegelikult see odavam investeering kui infrastruktuuri tehtavad investeeringud. härra Klausen, ka mina vastan saksa keeles härra äh, Kraamerile, ütleb kõneleja. selles uuringus on üks koht, äh, kahjuks me ei jõudnud selleni ettekande juures, kus me äh, vaatleme just seda, millest te rääkisite äh, on äh, tegelikult võimalik tehnoloogiliselt seadistada veeremile väga äh, ja, ja infrastruktuurile väga kallid müra vähendamise seadmed, kuid kahjuks ei ole neid töid võimalik teha olnud, eriti öötundidel. ja tegelikult osaliselt oleks võimalik ka infrastruktuuri teha muutuseid ja siis saaks Euroopa Liidust vahendeid, proua Veržia. suur tänu, härra esimees. minu meelest ähm, oli ähm, see uuring väga huvitav, kuid mul on mõningaid küsimusi siiski äh, äh, maksumuse kohta. Te rääkisite lisameetmetest äh,, eriti äh, siis äh, väga kalliste seadmete osas Euroopa vahendite kasutamise võimalikkus. me ei peaks endale tegema illusioone, liikmesriigid äh, ainult äh, Holland ja Saksamaa on endale praegu võtnud äh, kohustuseks äh, neid töid rahastada. ja nad ei ulat-, ei ületa oma investeeringutega ka rohkem kui viitekümmet protsenti kogu investeeringutest ja mitte ainult in-, need otsesed investeeringud ei ole kuluallikaks, vaid ka siis pärast asjade käigus hoidmine on ju kallis, kas, kas on äh, kas ei oleks mitte vajalik siin ka Euroopa vahendite Euroopa vahendite kasutamine, sellepärast et liikmesriigid lihtsalt praegu igalt poolt, kus võimalik, hoiavad kokku. suur tänu selle küsimuse eest, proua Vernioo, te ütlesite täiesti õigesti, et ainult mõned liikmesriigid on praegu algatusi käivitanud, isegi Saksamaal ei ole midagi veel käima lükatud, eesmärgiks on asi võetud, seadusandluseni pole jõutud mulle tundub, et enne kui ei saada aru, et asi puudutab ja mõjutab väga paljude inimeste elukvaliteeti ähm,, kui sellest aru ei saada, siis asi ilmselt eh, laheneb kahekümne viie aasta jooksul, aga kui me tahame asja lahendada kiiremini, siis eh, peame me tegema lisainfras-, infrast-, investeeringuid, ma arvan, et reisijad ei maksaks seda asja kinni, nad ei ole valmis maksma oma pileti eest rohkem lihtsalt sellepärast, et rong sõidab vaiksemalt. liikmesriikide vahendid tuleb koondada Euroopa Liidu vahenditega, see on ilmselt suur väljakutse, aga meil ei ole praegu piisavalt kogemusi, et selle kohta midagi öelda, me võime ainult probleeme teile kirjeldada ja lahendusi välja pakkuda. suur tänu, härra Kaaler, palun suur tänu, härra esimees. suur tänu selle esitluse eest ja selle eest, et tutvustasite meile oma uurimust. ka minu jaoks oli see väga huvitav jutt ja olen nõus tegelikult sellega, mida ütles härra Kraamer, meil on rohkem numbreid vaja. aga nagu ma aru saan, pikemas versioonis on need ära toodud poliitilisest vaatevinklist rääkides on väga oluline, et midagi ette võetaks praegu ja kohe selleks, et ähm, inimeste seas ähm, ähm, muutuks vastuvõetavamaks äh, see, et et kaupu veetakse mööda rööpaid, Genoa äh, Rotterdami liin on näiteks äh, väga oluline siin, see on väga keeruline liin, sellepärast et tuleb kuidagi mägedest mööda saada, aga tegelikult äh, oleks äh, see palju tõhusam viis, sellepärast et äh, näiteks öötranspordil ei ole mitte mingisugust piirangut pandud, õhkupidi ei saa vedada öösel kaupu. aga kui inimesed on sellega nõus, siis on võimalik ka kiiresti midagi ära teha. ja me peame seda mõtet soodustama rahva seas ja minu küsimus, kas teie meelest oleks võimalik praktiliselt tuua sisse mingisugune uus äh, sertifitseerimisprotsess äh, Euroopa ülene uute kaubavagunite äh, jaoks. Te rääkisite praegu veeremi kaasajastamisest, siis hea küll, aga mingi hetk tuleb niikuinii see veerem välja vahetada, miks mitte siis teha seda kohe praegu, võib-olla hinnavahe ei olegi nii suur. kas see võiks olla üks viis, kuidas sellest probleemist üle saada? ja niimoodi väldiksime me muidugi ka igasugust konkurentsimoonutust Euroopa Liidus. miks mitte tuua mingisuguseid äh, uusi kriteeriumi sisse sertifitseerimisprotsessi, et mida kiiremini te uutele seadmetele üle lähete, seda vähem see asi teile maksma läheb või et te võite kuludesse kanda oma investeeringut äh, või teenite need tagasi kiiremini, kas see oleks võimalik? minul endal kogemusi selle valdkonnaga ei ole, ma ei tea, mis oleks kõige rentaablim, aga see kindlasti väldiks igasuguseid konkurentsimoonutusi, kas mitte? härra Kaaler, suur tänu selle küsimuse eest. Te tegelikult rääkisite väga selgete ja lihtsate sõnadega seda, mida meie tahtsime oma uuringus öelda oma keeruliste sõnadega. praegu äh, hetkel on äh, vagunite jaoks ainult üks sertifitseerimissüsteem, äh, tehniline spetsiif äh, koostalitusvõime kohta, see on siis DCI ja ja nüüd öö, oleks vaja uut sertifitseerimissüsteemi uute vagunite jaoks, veeremi jaoks, mis on alla mürataseme see aitaks meil üsna kaugele jõuda, ma arvan ja me võib-olla läheksime kiiremini üle vaiksemate transpordi ähm, võimalustele. aga loomulikult on teatavad äh, piirid ka sellel kõigel, eriti maanteetranspordi puhul. oluline on aga selle juures see, et äh, me oleksime ettevaatlikud ja ei hakkaks äh, moonutama konkurentsi moon-, äh, raudteedel, äh, pannes peale siis kohustused, mis kulud lakke lööks. liikmesriigid võiksid siin rohkem panustada omapoolsete ettepanekutega, näiteks võib tuua sisse jah, boonussüsteemid, millest te rääkisite, aga tingimusi muidugi on ka võimalik muuta, kui tehnoloogia on vaiksem. proua Maisner, suur tänu! ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Kaaler. tõsi on, praegu me räägime sellest, et kehtestatakse keelud öistele lendudele ja, ja lennundusmürast oleme väga palju rääkinud ja me teame, kui oluline on see, et transpordisektoris üldiselt mürataset vähendatakse. kui inimesed elavad pidevalt mürakeskkonnas, siis nad haigestuvad, seda tuleb vältida ja loomulikult müra küsimus puudutab absoluutselt kõiki transpordiliike. Äh, härra Kaaler ja, ja teie ettepanekud äh, minu meelest on väga hea alus, kuidas raudteedel müra vahendada minu meelest on hea mõte see, et äh, tunnustatakse neid ja nii-öelda antakse präänik neile, kes investeerivad vaiksematesse veeremitesse küsimusi on muidugi selle kohta palju, et mida meie parlamendina üldse teha saame, tegelikult on ju asi komisjoni kätes. kas komisjon on kuidagi juba reageerinud teie äh, ettepanekutele? meie peame järgima väga karme menetlusreegleid, aga loomulikult komisjon äh, on huvitatud keskkonnakoorma vähendamisest äh, härra Klausen vastab inglise keeles, me oleme vastanud Euroopa Parlamendi poolsele palvele uuring äh, koostada, me äh, oleme seda teinud äh, teaduslike näitajate alusel ja, ja läbi konkreetsete siis juba kohtusaamis, kokkusaamiste ekspertidega, kui komisjon soovib, oleme valmis oma tööd jätkama muidugi. suurepärane. ma ise sooviks ka ühe küsimuse esitada, härrased, kui lubate kui ma vaatan nüüd siin kiirkorras läbi selle uuringu, siis mulle jääb silma, et väga palju on infot Saksamaa kohta ja Austria kohta ja Ühendkuningriigi kohta, aga silma ei jää mulle siin Bulgaaria, Rumeenia, Ida-Euroopa ja Balti riikide kohta midagi. kas äh, probleemiks oli teil info kokkukogumine nende raudteede kohta seoses sellega, et millist veeremit nemad kasutavad ja millised pidurid neil on. sest mulle tundub, et kui me vaatame seda, et äh, moodsaid, moodsaid äh, pidureid on kolmsada viiskümmend tuhat, äh, vanaaegseid ka kolmsada viiskümmend tuhat, siis tegelikult need vanaaegsed ilmselt koonduvad kuhugi teatud piirkondadesse. enamus Ühendkuningriigi vagunitest äh, ja veduritest kasutavad seda nii-öelda kaasaegset pidurisüsteemi. ehk teisisõnu, kusagil Euroopas siis äh, vuristavad ringi äh, vanade süsteemidega rongid. kas teil oli raskusi info kättesaamisega Ida-Euroopast ja kui, ja kui te infot saite, siis äh, milline see info oli nende riikide kohta, mida ma mainisin? jah, nagu härra esimees teile silma jäi infot äh, oleme me saanud äh, erinevalt Euroopa erinevatest piirkondadest. osaliselt sellepärast, et äh, raudteede osakaal on erinev erinevates liikmesriikides. liiklustihedus on väiksem ja osades liikmesriikides on asjaga rohkem tegelenud, aga kui te loete hoolikalt lehekülgi kolmkümmend neli kuni kolmkümmend üheksa, siis seal on äh, välja toodud kõik äh, sammud, mis on astutud erinevates liikmesriikides, kus äh, raudtee käigus on. loomulikult osa nendest vagunitest tõesti on peaasjalikult Ida-Euroopas, nagu te ütlesite, näiteks Tšehhi Vabariigis siin me räägime sellest, et äh, uute liinide puhul on seatud kohustuseks äh, väiksema müraga äh, tehnoloogiale üleminek. Bulgaarias näiteks väga huvitav areng piduribilplokkide osas, aga mitte mingisuguseid detailseid uuringuid ei ole aga loomulikult andmete hulk sõltub ka otseselt sellest, kui tihedalt raudteid kasutatakse eh, ja, ja kui palju nendest asjadest liikmesriikides räägitakse, härra Kramer? ma sooviksin saada lisainformatsiooni ka Šveitsi kohta nii nagu mina aru saan, nendel on olemas ka sellised katserööpad, mida nad äh, peavad äh, võrdseks oma tavapäraste rööpmetega ja nad lihvivad neid iga kahe aasta tagant, selle asemel, et lihvida iga kuue aasta tagant, mis on väga tõhus. see võib loom-, loomulikult olla sama otsustava tähtsusega kui uued seadmed. mõned raudtee-ettevõtjad äh, ei ole eriti rahul meie tegevusega, nad äh, muretsesid selle pärast, kuidas see mõjutab äh, rüüpaid. me rääkisime ka sellest, kuidas, kui kaua tegevusaega võtab, aga kui me räägime kombinatsioonist, äh, mõlemas, mõlema rakendab siis kaks tuhat kakskümmend. Šveits ütles, et nad on ära keelustanud äh, mürarikkad rongid. nii et me räägime seadmete uuendamisest ja väljavahetamisest enne, kui nad peaks minema vanarauaks. nii et siin on tegemist erinevate asutustega, kes on tegevusse kaasatud ja see oli minu poolt kõik. viimane osa, kui me nüüd äh, surute peale seadusandlus, mis keelustab vanemate vagunite kasutamist, siis tegemist ei ole äh, muudatusega, mis toimuks ilma täiendavate vahenditega, siis see ei tähenda, et sa vahetuseks saad äh, väiksema müraga raudteetranspordi, vaid vahetakse raudteetransport äh, maanteetranspordi vastu. kui Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon soovivad selles suunas liikuda, siis äh, tuleb kindlasti lisada ka täiendavaid vahendeid, kokku leppida liikmesriikidega, kuidas on võimalik investeeringuid ära kasutada müra vähendamiseks. ning mis puudutab äh, tehnilisi küsimusi, tõepoolest jah, et äh, katsed alles äh, toimuvad ja seetõttu ei olegi see süsteem kasutusel ning selleks läheb veel aega. kulud suurenevad, kuid ma ei saa teile muidugi täpselt öelda, kui palju see suurenemine on ning Šveitsi osas ma olen nõus, nemad on eesliinil nii finantseerimise osas kui ka rööp, rööbaste hooldamisel ning äh, loodetavasti mitmed liikmesriigid saavad seda eeskuju järgida. Is... veel üks küsimus. mis puudutab siis äh, pöörmeid mis informatsiooni tal on rööpmete ja rataste seisukorra kohta, vaadates nende koosmõju, näiteks mõrad raudtees äh,, kas, milline on äh, rataste olukord, kas te leiate, et see on mõjutanud müra? Äh, oma uuringus me vaatasime mõlemaid valdkondi praegusel hetkel ma vaatasin, milline on piduriklotside mõju mürale, see on siis see ratta pool, kui me oleme siis asendanud äh, malmist piduriplokid äh, komposiitplokkidega, kuid enamus sellest äh, pärineb, enamus mürast tuleb, tuleneb ikkagi rööbaste ebaühtlusest. me oleme siis ka uurinud raudtee-ettevõtjad, kes peavad äh, hooldama rööpmeid, et nad peavad äh, äh, lihvima äh, teid äh,. loomulikult me peame seda küsimust vaatama mõlema nurga alt. kas on kellelgi veel midagi täiendavalt lisada, kui mitte, siis ma tahaksin tänada teid selle uuringu eest ja ka selle eest, et olete tulnud täna siia, et vastata äh, liikmete küsimustele. ma olen kindel, et seda dokumenti loetakse suuri huviga, nii et ma tahaksin teid tänada, härrased. Next item on the agenda is järgmine päevakorrapunkt on muud päevakorralised küsimused. mul ei ole selle kohta informatsiooni, et oleks selliseid küsimusi ning tahaks teile teada anda, et järgmise koosoleku koht Brüssel, see on siis toimub kahekümne kolmandal aprillil. ja sellega lõpetame ja tahaksin meenutada koordinaatoritele, et me peame jääma siia järgmise koosoleku jaoks, kuid ülejäänud jaoks on siis koosolek läbi, suur tänu!